Yeah, I go. Uh, dear colleagues, I think we, we can start because the time is flying and we have some points also on the agenda for today. And I would like to... siis me alustame oma koosolekut, päevakord on, te, on teil olemas ja tuletaksin meelde, kuivõrd me iga kord räägime sellest, äh, kohtumine kantakse üle internetis. nüüd esimene punkt päevakorras on päevakorra vastuvõtmine, kui kommentaare ei ole ja ähm, muid taotlusi, siis on päevakord kinnitatud ja läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde, milleks on eelmise koosoleku protokolli kinnitamine, see toimus kahekümne kuuendal, kahekümne seitsmendal aprillil ja nagu tavaliselt loetakse protokoll kinnitatuks koosoleku lõpuks, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu. kolmas päevakorrapunkt on esimehe teadaanded. teatan teile, mul ei ole erilisi teadaandeid täna ja võime seega edasi minna neljanda päevakorrapunkti juurde. tahaksin lühidalt teid teavitada praegusest äh, olukorrast äh, töörühmas, mis tegeleb äh, ühtekuuluvuspoliitika tulevikuga. eelmisel korral nagu ka kõikidel koosolekutel tegelikult, kus on olnud jutuks tulevane ühtekuuluvuspoliitika, nii ka viimati arutasime me küsimusi, mis peaks olema meie praeguses positsioonipaberis. kõikidelt fraktsioonidelt on kogutud kokku dokumendid, mis on juba vastu võetud milles väljendub erinevate fraktsioonide seisukoht peamiste, peamistes küsimustes. ning see töödokument on, oli meil viimati aru, arutelu aluseks, nüüd on sekretäriaat koostanud, tuginedes meie aruteludele ja kõikidele nendele töödokumentidele, meie seisukoha, üldise seisukoha mida arutatakse homme töörühmas. ja eesmärk on korraldada mõttevahetus, mis siis võimaldaks meil, meil lõplikult viimistleda seda dokumenti homme, seejärel saadetakse see kõikidele komisjoni liikmetele, et tekiks jällegi mõttevahetus ja et enamus meie komisjoni liikmetest võiks toetada meie seisukohta viimasel juuni koosolekul. ja kui me siis ka enamuse toetuse saame, on eesmärk saata see koos minu kirjaga mitte ainult parlamendi presidendile, vaid kõigepealt komisjoni presidendile, regionaalpoliitika volinikule ja teistele pädevatele isikutele või organitele. nii kaugele oleme siis jõudnud praegu töörühmas. homne arutelu toimub ekspertide osalusel. Nad tulevad osalema ka meie homsel regi komisjoni koosolekul. kui keegi soovib sõna, siis palun. ja vielen Dank. Vielen Dank aitäh, proua esinaine. no siin on terve hulk mikrofone töös, ütleb kõneleja tänan. igal juhul me räägime dokumendist, mis on koostatud kõrgtasemelise töörühma poolt ja nagu te teate ja seda teab ka minu fraktsioon, et kõigepealt olid mul mõningased reservatsioonid, aga kui te vaatate praegu ettevalmistatud projekte, mis muutuvad järjest konkreetsemaks ja maks ja spetsiifilisemaks, siis minu arust on nad juba natuke liiga spetsiifiliseks muutunud. ma olen juba seda meelt, et kui me nii spetsiifiliseks nende dokumentidega läheme, siis me jätame kasutamata mõne võimaluse, mis meil nendega on. nii et mulle meeldiks, kui see dokument oleks vähem kohustava lähenemisega, kui see oleks pigem selline soovituslik alus tööks, et me veel ei paneks paika üksikasjalisi sätteid, mida me struktuuripoliitikas tahame saada. nii et ma oleksin tõesti ettevaatlik selle dokumendi juures, aitäh. me lähme nii kaugele, kui me kavatsesime minna nüüd palun proua. suur tänu, proua Schröder. mina tahaksin osutada kõigepealt sellele, et algusest peale on meil olnud mõningad murepunktid, mida ma olen selgitanud nii töörühmale kui ka Francoisele ja nii mõnigi kord olen nimetanud seda koordinaatorite koosolekul, et kogu see Euroopa Parlamendis toimuv protseduur struktuurifondide reform on reform, mille jaoks meil on tarvis aega, meil on tarvis aega ka selle arutamiseks fraktsioonis. erinevad piirkonnad on erinevad, olukorrad nendes olu-, piirkondades on erinevad ja kõiki neid erinevusi tuleb arvesse võtta. kui aga vaadata, mida siiamaani on see kõrgtasemeline töörühm teinud, siis mitte kaugele ei ole nad minu arvates veel jõudnud, me oleme alles algstaadiumis. on väga kasulik, et meil võimalik viia läbi konsultatsioone ja teha muud samalaadset tööd, see on mõnedes fraktsioonides juba kiiresti ühele poole saanud, mõnedes, mõnedel juhtudel on lähenemine väga üldine, teistel juhtudel äärmiselt äärmiselt äh, spetsiifiline, see kõik sõltub ju töörühma ekspertiisist ja kogemuste hulgast ning kui te nüüd vaatate sekretariaadi tehtud ettepanekut, siis tegu ei ole tegelikult kokkuvõttega. see ei võta kokku kõike seda, mida on arutatud. tegu on üsna ühekülgse dokumendiga ja loomulikult me ei saagi nõuda sekretariaadilt, et nad sise, et nad teeksid poliitiliselt tasakaalustatud dokumendi. muidugi tegu on ka alles esimese katsega ja diskussioonid on veel ees, dokumendist on välja jäänud terve hulk olulisi teemasid, seal on mitmeid vastuolusid, mõneti tundub, nagu me oleksime jõudnud juba kokkuleppele, aga tegelikult nii see ei ole. me ei ole veel mingile kokkuleppele jõudnud, meil on tarvis veel Äh, diskussioone pidada, aga seda see dokument tegelikult ei peegelda. erinevatel, erinevaid seisukohti erinevates küsimustes, need ei tule siin piisavalt hästi välja. siis olid ka erinevad prioriteedid, erinevad fraktsioonid esitasid omad omad prioriteedid, mida siin ei ole samuti välja toodud, näiteks roheliste prioriteedid, liberaalide sotsiaaldemokraatide ja nii edasi. ning kui te vaatate edasi, siis ka konservatiivide seisukohti ei ole siin välja toodud. ma olen kuulnud samalaadseid kommentaare ka kolleegidelt ning kõik eelnevalt öeldu näitab, et me peame võrdlema seda, mis seal praegu kirjas on, vaatame, kas mõned küsimused kattuvad ja ma tean, et sekretäriaat on teinud tööd selle dokumendi koostamiseks ja ma ka hindan seda tööd, aga praegu on tegu lihtsalt väga kompleksse poliitilise protsessiga, nii et me peame seda paremini tegema, paremini teda läbi mõtlema ja tagama parima struktuuri, mis võimalik, peame võtma arvesse kõiki arvamusi, püüdma saavutada äh, enamuspositsiooni, aga kui ei ole võimalik, siis tuleb viidata ka äh, vähemuse seisukohtadele, minu arust kõik seisukohad peavad olema kaasatud ning lõppkokkuvõttes muidugi parlament otsustab. on üsna selge, et see, mis siin kirjas on, ei peegelda kõike, mida on arutatud, aga me peame pidama igal juhul kinni väga struktuuriliselt lähene-, strukturaalsest lähenemisest ja mitte suhtuma nii, nagu kõik oleks juba tehtud, palun järgmine kõneleja. härra eh, Van Nistelrooy. jah. tegemist on protsessiga, mis on eksperimentaalset laadi ja ma leian, et see on natukene erakordne, mitte tavapärane ja võib-olla see ongi selle eesmärgiks. me tahame tõhustada ühtekuuluvuspoliitikat me peame panema rõhku siin eelkõige just nimelt ühtekuuluvusele, mitte niivõrd erinevustele. me kuulsime ära, millised on komisjoni seisukohad, ma leian, et sellest on kahju, aga nüüd hakkame me peatselt arutama rahastamisest, kõik tegelevad sellega, kõik kurdavad selle üle, et ei ole selget visiooni, ei ole ühtset dokumenti, mina näen asju teisiti ma usun, et me võime selle dokumendi üle hääletada, me võime esitada ka muudatusettepanekuid, kolleegid seda soovivad. tegemist on aga vaheetapiga mille käigus siis me valmistame ette tulevast rahastamisperioodi. siin tuleb teha ettepanekuid. ja sellele dokumendile võib äh, ka raporti staatuse anda. jah, erinevusi arvamustes on olnud, me nägime seda ka täiskogul. ma usun, et finantskriis on üheks tõsiseks takistuseks ühtekuuluvusele ja seetõttu ei ole meil ka praegu ühtset arvamust siin leiti, et dokument on liiga detailne ning ta tahtis teha ettepanekuid, millega jätaks teatud osad välja dokumendist, kuid äh, jah, arutelud on praegu käimas. ja ma arvan, jah, mõned tahavad siin äh, väga madalat ühtekuuluvust äh, sisse viia ning sektoriaalset eelarvet koostada kuid see ei ole meie eesmärgiks. töörühmas me üritame koostada ikkagi aruande oma arutluste kohta. ja arutagem siis seda ja tehke muudatusettepanekuid, nagu olekski tegemist raportiga. Äh, proua Kreel. jah, aitäh ma usun, et me peaksime meelde tuletama endale, mida me selle dokumendiga tahame. me tahame ette valmistada väga keerukat arutelu ühtekuuluvuse kohta. me peame siin edasi liikuma, tegemist ei ole esimese korraga, kuid see arutelu on muutumas üha keerukamaks. väga raske on leida enamust parlamendis, seda erinevatel põhjustel regionaalsetel, äh, riiklikel, poliitilistel põhjustel, põhjused äh, on see, seotud äh, ka erinevate huvidega, olenevalt siis sellest, kas me kuulume põllumajanduskomisjoni või regionaalkomisjoni. lisaks sellele Lissaboni leppega on meil nüüd kaasotsustusõigus. kui me aga parlamendina ei suuda enamust saavutada seda heade argumentide alusel, siis ühtekuuluvuspoliitika muutub lihtsalt äh, suvalistest äh, juppidest kokku pandud poliitikaks ja ma ei soovi, et keegi seda, ma ei usu, et keegi seda sooviks. ma arvan, et meil on vaja kooskõlastatud äh, lähenemist, mis võimaldaks Euroopa Liidul edasi liikuda ühtekuuluvuse osas. ja kui me seda eesmärki tahame saavutada, siis see dokument, eh, mida me hakkame arutama, me peame seda tõesti väga hoolikalt analüüsima. ma usun, et sekretäriaat ei saa siin poliitilist hinnangut koostada, see ei ole nende ülesanne, aga praegusel kujul dokument ei ole hästi struktureeritud. siin ei räägita ühtekuuluvuspoliitika reformist, tegemist on lihtsalt eh, kokku pandud äh, dokumendiga ja mis ka ei oleks, siis ma usun, et me ikkagi peaksime endale piisavalt aega andma ja vaatama, mida me tahame siia panna ja mida mitte. seega, kui me komisjonis seda dokumenti arutame, siis me teeme vähemalt kolmsada muudatusettepanekut ja väga keerukas on välja selgitada, millised siis olid töörühma algsed kavatsused. ning me näeme, et saare piirkondadega mägipiirkondade osas töötatakse välja teatud soovitusi maksete kohta. kõike seda me tahame siia raportisse, vabandust, kõik see lähebki siia raportisse sisse lihtsalt seetõttu, et me ei ole endale piisavalt aega andnud ja struktureeritult seda küsimust arutanud äh, tahaksin ütelda härra Piperile, et siin tuleb rohkem aega endale anda tõesti ja hea oleks, kui me saaksime hea raporti äh, ühtekuuluvusfondi kohta esitada. hea ei ole siin kiirustada. igastahes praegu ma ei ole väga rahul selle dokumendiga. Äh, suur tänu. järgmine kõneleja. Äh, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Ja mam świadomość, że żaden dokument nie... Suur tänu, proua esinaine Äh, ma olen teadlik sellest, et see dokument ei saa arvesse võtta kõiki ootusi ja kõiki nägemusi, mida siin on väljendatud. ma olen nõus nendega, kes äh, sooviksid, et äh, meie käsutuseks oleks rohkem aega. kuid kui me arutame ühtekuuluvuspoliitika üle, siis rõhutame me sageli, et prioriteedid peaksid olema kooskõlas strateegiaga aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja seepärast ma arvan, et aruteludes oleme me unustanud mainida kultuuri, piisavalt rõhutada kultuurivaldkonna vanda. see ainus kord, mil seda mainitakse, on see seotud äh, digitaliseerimise küsimustega. kuid äh, loovkapitali kasutamine kultuur on hädavajalik selleks, et edendada ühiskonna loovust, mis omakorda on tähtis ühtekuuluvuse jaoks. regionaalne eripära on samuti tähtis, ma olen nõus nendega, kes seda mainisid siin. proua esinaine, kui lubate, siis äh, puudustaksin äh, ühte järgmist päevakorrapunkti, see puudutas meie visiiti Prantsusmaale see võimaldab meil mõista, kui erinevad on piirkonnad ühe ainsa riigi piires, näiteks Prantsusmaa keskosa öö, omistab suurt tähtsust teadusuuringutele ja innovatsioonidele, aga samas Pariisi piirkond Ile-de-France tegeleb hoopis teiste valdkondadega, nagu näiteks järelejõudmine nendes valdkondades, kus nad on maha jäänud. nii et äh, uute poliitikate väljatöötamisel peaksime olema väga paindlikud peaksime võtma arvesse vajadust olla paindlik. kas äh, on veel kommentaare? on selge, et kui me arutasime kui äh, töörühma loomist, leppisime ka kokku, mida me sellelt töörühmalt ootame. selle töö kavandamine ja ajastamine sõltub mingil määral äh, töö tempost Euroopa Komisjonis ja, ja muust maailmast, millest me sõltume. seda tuleb ka arvestada protsesside, nende ajastamise küsimust. selles esimeses dokumendis tahaksime me saada teatud mõju viienda ühtekuuluvusraporti üle, mille komisjon koostab Äh, ja avaldab äh, tõenäoliselt novembri algul. see tähendab, et see äh, tegelikult juba koostatakse enne suvevaheaega. täna me võime koordinaatorite koosolekul arutada protsessi, aga teine asi on sisu. ja te võib-olla mäletate, e, ma tuletaksin meelde, et sekretäriaat ei töötanud mitte ainult kommentaaride kallal, mis äh, tehti töörühma koosolekul, kuid tegeles ka allikatega, kõikide dokumentidega, mida te olite saatnud fraktsioonidena. rohelised näiteks ähm, saatsid eile alles dokumendid ja mõned tegid seda isegi veel täna. mõned fraktsioonid ei ole veel midagi saatnud nii et võib-olla see, see ei kajastu ka dokumendis, kuid homme toimub meil alu-, arutelu ja seal me võime seda dokumenti kujundada ja otsustada, kui kaugele me tahame minna selles faasis nende ametlike kommentaaridega regikomisjonilt. see on enneolematu menetlus küll ja mitte ametlik, kuid me peame siiski otsustama, ise, kui kaugele me üldse soovime minna. see sekretariaadi poolt ära tehtud töö ja koostatud dokument ei ole kindlasti mitte lõplik variant ja selle, kuid siia, see kajastab seda, mida fraktsioonid siiamaani meile on edastanud. see oli siis sisu kohta ja protsessi osas ma siis arvan, et koos koordinaatidega, koordinaatoritega me Äh, saa-, arutame seda täna ja kuulame ära nende soovitused. igal juhul see arutelu oli väga asjalik ja peegeldab äh, neid aspekte, mida me peame arvesse võtma koordinaatorite koosolekul. kui rohkem kommentaare praegu ei ole, siis võime selle päevakorra punkti lõpetatuks lugeda ja minna edasi viienda päevakorrapunkti juurde. Äh, toimus visiit Prantsusmaale Lambert van Nistelrooy oli delegatsiooni juht ning äh, kõik on, ma arvan, saanud äh, ka ülevaate sellest visiidist. Lambert või keegi teine võib-olla, kes osales sellel külaskäigul, võib-olla võiks jagada meiega äh, oma muljeid. nii et Lambert. Voorzitter, eh, heel graag kort en ik vraag ook de collega's waar nodig eh, lugupeetud esinaine, teen lühidalt. ja kui vaja, siis kolleegid saavad veel lisada omalt poolt midagi juurde. Need delegatsioonid on meile suureks kasuks, sellepärast et koha peal me näeme nii mõndagi ja siis me saame arvestada sellega hiljem ka oma poliitika väljakujundamisel. nii oli see ka selle visiidi raames, me olime tuuri lähistel ja me nägime siis kuidas me oleme läbi varasema poliitika saanud anda hoogu näiteks tööhõivele. me kohtusime kohaliku omavalitsuse esindajatega ja regionaalvõimude esindajaga ning samuti leidis aset erinevaid muid kohtumisi äh, maapiirkonnas. samuti ma tahaksin lisada, et arutelu Prantsusmaal nende fondide tuleviku kohta on äärmiselt keerukas seal ei räägita sellest, et tegemist on imetabase vahendiga, mis tuleb ilmtingimata alles jätta, kuid räägitakse sellest, et nende kasutamine, nende fondide kasutamine ei ole kerge. me näeme, et nii riiklikul, regionaalsel kui ka Euroopa Liidu tasandil on vaja asju parandada, on vaja väga palju pealehakkamist, et üldse projektidega praegu algust teha. seega siis ma küsisin erinevaid küsimusi fondide tuleviku kohta ja paraku tuleb ütelda, et tihtilugu ei jäta praegune süsteem head muljet Euroopa Liidust, kui kõik vahendid lähevad ainult Pariisi ja kui neid on võimalik lihtsa menetluse alusel saada, siis äh, ei ole põhimõtteliselt vahet, äh, kelle, kelle rahaga tegemist on. teise, meie visiidi äh, teisel poole me veetsime siis suurlinnade lähistel, me olime ka Pariisi lähedal, siin oli sotsiaalne mõõde ja ökoloogiline mõõde väga olulisel kohal. me tahtsime, et nii linna kui omavalitsused oleksid kaasatud meie visiidi läbiviimisse, tahtsime üldist pilti olukorrast nii et me saime siis nende poolt äh, jah, tõesti kirjelduse Prantsuse administ-, haldusjaotuse kohta, mis oli tüüpiliselt prantslaslik ehk siis prantsuse keeles siin on vaja muidugi selgitusi. proua Okuni ja proua Deli kindlasti tahavad mõndagi lisada minu poolt öeldule selle visiidi kohta. kuid igastahes jah, meile avaldas see visiit väga head muljet. Sophie probably, probably also wants. Merci. Merci suur tänu. proua esinaine, kolleegid. tõepoolest äh, oli see minu jaoks suur au vastu võtta Euroopa Parlamendi liikmeid Prantsusmaal. Äh, rääkides minu piirkonnast, Tourennist, äh, seal me võisime tõepoolest külastada et-, tehnoloogiaettevõtteid, mis on väga kõrgel tasemel, mis annavad suurt lisandväärtust need ettevõtted äh, tegutsevad väga tehnilisel alal, ei valmista masstooteid, valmistavad väga spetsiifilisi tooteid, näiteks äh, raudteesektorile. Nad on suutnud äh, minna isegi kaugemale, kui nad ise võisid ette kujutada tänu eelmise poliitika struktuurivahenditele ja mõte oli näidata, kuivõrd regioonid liikmesriikides, kus SKT on suur, on siiski, vajavad siiski veel täna seda majanduslikku hooba, mida kujutab endast regionaalpoliitika, selleks, et edendada majandustegevust, millel on suur lisandväärtust ja millega seoses tekitatakse töökohti. tahtsin rõhutada ka seda, et regionaalpoliitikat koha peal ei nähta sel-, nende vahendite kulutamise vääriliselt. tegelikult see võimaldab muuta Euroopa konkreetselt nähtavaks äh, koha peal. Eurobaromeetri viimane küsitlus näitas, et Euroopa kodanikud tegelikult äh, on väga kaugel Euroopast ja Prantsusmaa on siin tüüpiline näide. regionaalpoliitika võib minu meelest olla üks võimalus, kuidas muuta Euroopa konkreetselt nähtavaks Euroopa kodanikele koha peal kohalikele omavalitsustele, ettevõtetele on regionaalpoliitikat aga raske ellu rakendada. nii et ma kasutaksin võimalust ja jututaksin, jutustaksin sellise loo, kuidas üks, ühe ettevõtte juht, kellelt ma palusin öelda, äh, millise hinde ta annaks nullist kümneni Euroopa asjaajamise keerukusele, ta andis hindeks kaksteist. nii et see näitab, kui tähtis on lihtsustada menetlusi mis, kusjuures minu jaoks on Euroopa regionaalpoliitika kaunemaid Euroopa poliitikaid. Merci, euh, madame la president. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin meelde tuletada, et Ile-de-France'is, Pariisi piirkonnas oli delegatsiooni tegevus väga tõhus, me nägime, et, et projektid muutuvad võimalikuks äh, kõikide osapoolte aktiivsel osalusel, olgu siis tegemist kohalike omavalitsustega, ühendustega, kodanikega, koos on võimalik äh, ellu viia neid projekte. ja Il-Saint-Denis näiteks on selline näide paigast, kus äh, projektid näitavad, et olulised on nii sotsiaalsed kui keskkonna aspektid kui ka majanduslikud aspektid ja kus regionaal- poliitika on täitnud igati oma ülesannet. ma tuletaksin ka meelde, et Urbani projekt on võimaldanud näiteks Olnees äh, anda konkreetseid tulemusi. ja see on äh, Ile-de-France'i piirkonna jaoks äh, tõeliselt kasulik hoob linnapoliitika edendamisel. see on võimaldanud anda äh, toetust väikese sissetulekuga elanikele ja täiesti konkreetselt on näha, et see annab rahuldavaid positiivseid tulemusi ja tuletaksin meelde, et Prantsusmaa, eriti Ile-de-France'i piirkonnas on kasutanud nelja protsenti Regionaalarengu Fondi vahendeid, mis on suunatud linnapoliitikale, mis on suunatud renoveerimisele ja, ja delegatsioon näit-, nägi, et kui poliitika pannakse reaalsete vajaduste teenistusse ja kuulatakse, mida kodanikud vajavad, siis see toimib ja ma arvan, et selles suunas tuleb ka jätkata. Uh... suur tänu ja Sean Kelly. Thank you very much uh,, madam chair. First... suur tänu, proua esinaine, kõigepealt uh, ma tervitan seda arutelu ja juba tehtud märkusi ühtekuuluvuspoliitika rahastamise tulevik on muidugi väga tähtis, suur, suur töö on vaja veel ära teha, nagu on tehtud seda ka minevikus. ja üks asi, mida, mis on tore, et seda on täna rõhutatud, on see, et mitte ainult ei ole oluline arutada rahastamise tulevikku, vaid veelgi olulisem on arutada, kuidas sellest kodanikke teavitatakse ma ütleksin, et, et kõigist organitest maailmas kõige hullem äh, avalike suhete masinavärk on Euroopa Liidul, sest kodanikud kuulevad ainult halbu uudiseid ja kunagi mitte häid. suurepärane näide sellest on, kui, kui see, kui kodanikelt küsiti äh, hinnangut äh, Euroopa Liidu asjaajamise keerukusele skaalal nullist kümneni ja kui hindeks anti kaksteist, see on väga kurb ja täpselt nii see on. ja veel üks näide minu koduriigist. kogu riik on viimase kümne aasta jooksul muutunud äh, tänu suures osas Euroopa Liidu rahastamisele ja tänu ka meie Regionaalarengu Komisjonile ja tänu regionaal- ja ühtekuuluvusrahadele. kas kodanikud on sellest teadlikud? ei. kas valitsus tahtis, et nad sellest midagi teaksid? ei. Nad tahavad äh, seda kõike enda arvele kirjutada. ja isegi eelmisel nädalal kiirtee lõpp, lõik, mis, mis ühendab kogu Iirimaad, viidi lõpuni, et sul on võimalik sõita Belfastist Kooki äh, lõunas kiirteel. kas Euroopa Liit oli kohal kiirtee avamisel? ei olnud. kas keegi teadis, et Euroopa Liit rahastas seda? ei. ainus, mida öeldi, oli üks väike öö, äh, märk kiirtee, kiirtee ääres, mis ütles, et seda on osaliselt rahastatud Euroopa Liidu poolt. nii et tulevikus tuleks mõelda teavitamisele. see on tähtis Euroopa Liidu jaoks, kuid see on tähtis ka tulevikku silmas pidades, Euroopa Liidu tulevikku silmas pidades. referendumitel oleme me näidanud, et paljud paljud kodanikud äh, suhtuvad negatiivselt Euroopa Liitu, kuigi see, mida Euroopa Liit teeb, on positiivne. me ei ole piisavalt ressursse ja vahendeid ja rõhku pannud äh, suhtekorraldusele, teavitustööle ja tuleks tagada, et kui Euroopa Liit rahastab mõnda projekti, siis Euroopa Liit peaks olema ka esindatud, kui äh, midagi sellist välja kuulutatakse, kui projekt on lõpule viidud ja meie parlamendi liikmetena peaksime seda eriti rõhutama, et meie parlamendi liikmetena Euroopa Parlamendis peaksime olema esindatud igasuguste projekte puhul, mida Euroopa Liit on rahastanud. ja sellisel kujul teeksime palju ära demokraatia heaks laiemas mõttes, sest me näitaksime inimestele väga arusaadavalt, et Euroopa Liit toimib, tunneb huvi kodanike vastu. ja see muudaks olukorda, seda ei ole minevikus nii toimunud, aga see peaks nii juhtuma tulevikus. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist natürlich äh, Jammern in eigener Sache. jah, kallid kolleegid, muidugi iga inimese jaoks on asjad erinevad ja me peame eelkõige mõtlema, kas me ise teeme võib-olla midagi valesti, kui me neid Euroopa Liidu poliitikaid uurime. kui ma räägiksin nüüd Poolast, kui ma käisin Poolas, külastasin seal koole ja lasteaedasid ning inimesed isegi teadsid seal kohaliku Euroopa Parlamendi saadiku nime ning olid oluliselt teadlikumad sellest, kes on nende kohalik saadik, kelle poolt nad on hääletanud, muidugi tundub, et Poola on suutnud oma, oma saadikud rohkem rahvale nähtavaks teha kui muud riigid. vaadates neid kohtumiste plaane ja kalendreid, mis meil siin on, siis ei ole iga kord võimalik, et me läheme koju siis, kui on karnevalihooaeg, tähistame, pidutseme koos nendega, aga me peame olema nähtavamad kuna ma osalesin ka visiidil Prantsusmaale, siis ma tahaksin tänada eelkõige selle korraldajaid, eh, neid meie vastuvõtteid erinevates regioonides. me nägime suurepäraseid näiteid selle kohta, kuidas ühtekuuluvuspoliitika ei ole mitte ainult rikaste kokkutoomine, vaid pigem kogu Euroopa jaoks ühtse raamistiku loomine. meil on tõesti tarvis arvesse võtta täiendavaid probleeme, mis on maaregioonides ja kaugemates regioonides ja siis on meil tarvis võtta arvesse ka, kõiki neid raskusi on meil tarvis arvesse võtta, kui me Euroopa poliitikat teeme. ja kui me arutame ühtekuuluvuspoliitika küsimust, eriti, eriti Euroopa kaks tuhat kakskümmend raamistikus, kus nimetatakse ka ühtekuuluvuspoliitikat tihti, on üsna selge, et kaalul on erinevaid näitajaid, erinevaid, erinevaid statistilisi andmeid ja paljud inimesed tahavad lihtsalt sinna panna mingid arvud ja mingid mingid näitajad, aga tegelikult ühtekuuluvuspoliitika peaks olema Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia nurgakivi. see on parim viis, kuidas Euroopa Liitu kokku tuua ja kui me seda teeme, siis ilmselt suudame ka tulla välja uute ühtekuuluvuspoliitikatega, võtta, tagada ka selle, et keskkonnaküsimustele pööratakse väga suurt tähelepanu ja nii edasi. suur tänu, kas keegi veel soovib sõna, kui mitte, siis ma võtaksin ise sõna. mina arvan, et meil on suurepärane võimalus kasutada praegust arutelu ka järelduste tegemiseks. ja ma tahaksin innustada kõiki siinseid kolleege, et te korraldaksite ka samasuguseid reise teistesse liikmesriikidesse, nende osadesse, sest et väga paljudes liikmesriikides on näha erinevaid ja suurepäraseid võimalusi, kuidas kasutada ära ühtekuuluvuspoliitika võimalusi, nii et järgmine kord peaksime võib-olla minema Euroopa Liidu mõnda teise osta, osasse. tahaksin puudutada veel ühte küsimust kui me läheme parlamendisaadikutena kuskile linna või mõnda piirkonda, see on meie jaoks väga kasulik, sellepärast et me näeme koha peal, kuidas asjad on, me saame siis paremini mõista Euroopa poliitikaid, nende nõrku ja tugevaid külgi, aga ma arvan, et nüüd on meie kohustus ka kasutada niisuguseid reise ära just selleks, et ennast nähtavamaks teha ja minu arust ka härra Kelly viitas sellele, et me peaksime kõiki niisuguseid visiite kasutama ka selleks, et Euroopa Parlament inimestele nähtavamaks teha. ja kui me mõtleme seda, sellele mõeldes peaksime me ka parlamendi infobürood, kes niisuguseid sündmusi korraldab, peaksime neid innustama, et nad infot rohkem levitaksid erinevate sündmuste läbi, sest mitte miski ju ei takista neid korraldamast selliseid sündmusi ja kui infobüroo ka rohkem pühendaks ennast info levitamisele, siis me muutuksime jällegi nähtavamaks. tahan ka meenutada, et me oleme kokku leppinud volinikega, et kui volinikud lähevad mõnda valimisringkonda, siis ka teavitatakse neid inimesi, kes tulevad sellest valimisringkonnast, nii et me saaksime samal ajal seal olla. vanasti tehti seda palju ning sellest oli tõesti suuresti kasu. nii et kui teil ei teavitata, siis las-, andke mulle teada, et siis ma saan uuesti meelde tuletada, et me oleme kokku leppinud nüüd niimoodi teha tahaksin teatada ka veel seda, et äh, esimeste konverents ja komisjonide esimeste komist-, komisjon on need raportid võtnud läbivaatamisele, nii et olge lihtsalt teadlikud sellest, et igasugust infot, mis teil on, peaksite te jagama nii palju kui võimalik, et ka kõik teised parlamendisaadikud saaksid seda härra Van Nistelrooy. ja me peaksime tagama selle, et need artiklid, mis siin avaldatakse, oleksid esiteks loetavad ja teiseks, et nad oleksid terviklikud, sest et siin on näiteks üks niisugune, mida ma ei saa isegi prillidega lugeda, sest see kiri on lihtsalt loetamatu. loomulikult kanname selle eest hoolt, aga seda peame ka meeles tulevikuks. nüüd oleme me siis viienda päevakorrapunktiga ühele poole saanud ja võime minna kuuenda päevakorrapunkti juurde, mis on siis liikmesriikides läbiviidav kontroll. mina ise olen vastutav selle, selle arvamuse eest ning ma annan kõigepealt väikese ülevaate, kuidas minu arvates uus leping muudab legislatiivset pro-, menetlust Euroopa Liidus ning kuidas rakendatakse ja kontrollitakse erinevate erinevate määruste ja dokumentide ellurakendamist. rakendusvolitused on meie jaoks eriti olulised, me oleme palunud ka arvamust selle kohta uues lepingus on muutus rakenda, rakendusvolituste raamistiku osas. Need on siis need pädevused, mis on antud komisjonile seadusandja poolt ning seadusandjaks on siin nii nõukogu kui parlament ning meil on sellele dokumendile mille valmistas ette härra Saier äh, juuri komisjonist, on kuusteist muudatusettepanekut ning need muudatusettepanekud on peamiselt seotud õigusega teabele, mida parlamendil peaks nüüd olema õigus saada ning see on muud, muudatusettepanekud on seotud läbipaistvusega kogu menetluse käigus. siin on ka muudatusettepanek, mis puudutab menetluste valikuid ja samuti parlamendi õigust rakendada komisjoni seadusi. nii et siin on tegu tehniliste õiguslike reeglitega, mis on üsna keerukad ja komplekssed, aga me usume, et kui me need muudatusettepanekud vastu võtame, siis me suudame nende läbi Euroopa Parlamendi rolli paren-, parendada. ja muudatusettepanekute esitamiseks tahaksin teile pakkuda tähtajaks neljas juuni, sest me peame kahekümne esimesel, kahekümne teisel selle üle juba hääletama, juurikomisjon hääletab kahekümne kolmandal ja et me õigeks ajaks jõuaksime, siis on meil tarvis see ära teha äh, praeguse aja ja, ja, ja siis järgmise koosoleku vahel, mis on kakskümmend üks, kakskümmend kaks. nii et niisiis muudatusettepanekute esitamise tähtaja kõige selle tõttu pakun välja väga lühikese, aga kui te soovite muudatusettepanekuid esitada, siis ma arvan, et sekretäriaat teid aitab selles, et te võimalikult kiiresti saaksite oma muudatusettepanekud valmis, et kakskümmend üks juuni võiksime hääletada. kas on kommentaare selle päevakorrapunkti kohta? ma, tundub, et ei ole ja siis me võime minna päevakorrapunkti juurde number seitse millega me tuleme tagasi teema juurde, mida oleme juba tegelikult ära otsustanud, aga uue lepingu raames on nõukogu tutvustanud mõningaid muudatusi sellesse dokumenti ja nüüd see dokument nõuab täiendavaid konsulteerimisi Euroopa Parlamendiga. meie, meil on toimunud juba õigustalitusega kohtumised nõukogu õigustalitusega, me oleme palunud, et parlamendi õigustalitus niipea kui võimalik esitaks omapoolsed seisukohad, nii et me sooviksime koostööd teha selles taasarutluse menetluses ja kasutada lihtsamat menetlust, mis siis tähendab ilma muudatusettepanekuteta, siis me saame ka meie juuni koosolekul selle dokumendiga ühele poole, juhul kui te nõus olete. meil on vaja küll koordinaatorite soovitust äh, raportööri osas, mina ise olin raportööriks selle dokumendi juures ja loomulikult on meil võimalus kas kas määrata mind taas raportööri rolli või siis valida mõni teine raportöör. see on nüüd ainukene küsimus, mis hetkel on avatud, mis jääb lahtiseks, mingit muud otsust meil siin võtta vastu ei ole vaja. nii et kui meil praegu mingisuguseid kommentaare selles osas ei ole, siis jätame selle soovituse andmise koordinaatoritele ja nüüd me olemegi selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud. ma loodan, et härra Dirk Aaner on juba siin ja siis me saame kohe minna kaheksanda päevakorrapunkti juurde, mis on siis arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi peadirektori Dirk Aaneriga ja samuti Veronika Kaffeiga, teda me juba tunneme tema tutvustas meile siin ka kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus järelhindamise esimest faasi. nii et tere tulemast. Um Uh, dear colleagues, uh, you might remember that when we had the, the previous exchange of views with uh, uh, kolleegid, kui meil oli eelmine mõttevahetus proua Gaffeega ja Katariina Maternovaga, ma ei mäleta, kas see oli septembris või oktoobris, räägiti esimese hindamisraporti etapi küsimuste üle aastat, see puudutas aastaid kaks tuhat ja kaks tuhat kuus, see puudutas peamiselt regionaalarengu fondi. kuid mõte oli selles, et, et tuleks rääkida ka teistest fondidest, isegi, et oleks isegi võimalik isegi vähemalt selektiivne hindamine. ja nüüd oleme jõudnud selle väga olulise etapini, arvestades tulevikku, sest me oleme, sellest hindamisest võib palju õppida kuigi komisjon ja parlament kannatavad seetõttu, et me hindame aastaid kaks tuhat, kaks tuhat kuus ja teeme, teeme nende põhjal järeldusi aastateks kaks tuhat neliteist näiteks. nii et me otsustame nüüd selle põhjal tuleviku üle, kuid aga nii, niimoodi Euroopa Liit toimib ja pikema viivituseta palungi nüüd Dirk Aaneril sõna võtta. suur tänu, proua esinaine, lugupeetud regikomisjoni liikmed, daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin teid tänada selle võimaluse eest äh, teiega täna kohtuda täna selleks, et tutvustada neid tulemusi, mille me oleme saanud perioodi kohta kaks tuhat, kaks tuhat kuus regionaalfondi osas. mõne kuu pärast loodetavasti tuleb sarnane ülevaade ühtekuuluvusfondi kohta ning siis tulevad hindamistulemused ka sotsiaalfondi kohta. hindamine on meie jaoks väga oluline panus selleks, et võiks toimuda avatud arutelu väga laia publikuga ja seepärast ma olen väga tänulik selle tänase võimaluse eest tutvustada meie hindamise tulemusi. Teile, kes olete meie peamine partner poliitikate väljatöötamisel ning poliitikate rakendamise järelevalvel. ma võin öelda, et mitte kunagi varem ei ole me investeerinud nii palju ex-post hindamisse kui perioodil kaks tuhat, kaks tuhat kuus me tahtsime teha töö ära korralikult ja üks põhjuseid oli, et see oleks ainus hindamisvahend, mis võimaldab meil õppida ja mis võimaldab meil tugineda millelegi poliitikas, mida me kavandame perioodiks äh, äh alates aastast kaks tuhat kolmteist. minevikus üritasime me teha ekspost hinnangut äh, sellisel holistliku lähenemise põhjal. meil oli üks suur hinnang, uurimus, et uurida kõikvõimalikku mõju, mida meie poliitikad on avaldanud. ja sellised tulemused on olnud üldiselt äh, äh, mitterahuldavad meie jaoks selles mõttes, et see ülevaade oli liiga laialdane, liiga, tulemused olid liiga üldised, liiga ähmased ja seekord me üritasime küsimusele läheneda teisiti, äh, kahes mõttes. kõigepealt me jagasime kogu perioodi äh, teemade kaupa osadeks, tulen nende teemade juurde kohe tagasi, ja siis iga teema, iga poliitikavaldkonna jaoks ühtekuuluvuspoliitika all ähm, kutsusime me kokku ekspertide meeskonna, kes hindamise läbi viis, selleks, et me koos võiksime välja uurida, mis oleks parim metoodika sellise valdkonna jaoks, sõltuvalt muidugi teabest, mis on kättesaadav ning, ja sõltuvalt muidugi ka teemast endast. meie peamine eesmärk oli koguda võimalikult palju süstemaatilist teavet võtmevaldkondade kohta ja mõte oli suhteliselt lihtne. kõigepealt äh, saada teadmisi, äh, kasutada parimaid meetodeid ning äh, selles hinnangus kasutasime väga erinevaid meetodeid, alates projektide uurimisest, juhtumipõhisest uurimisest kuni makromajanduslike mudeliteni ja üritasime äh, saada tõendeid erinevate teemade kohta selleks, et meil tekiks äh, ühtevuspoliitika kasulikkuse kohta tõendeid. sest et pole tegelikult olemas ühtegi ühest näitajat, mis võimaldaks tõestada, et ühtekuuluvuspoliitika on olnud edukas või pole olnud edukas. küsimused olid väga konkreetsed hindamisel, mida on saavutatud näiteks arengu eripärade vähendamisel, mida on saavutatud erinevates poliitikavaldkondades. Teie ees olevatel slaididel on näha erinevused, erinevad äh, panused meie töösse, me nägi, nägid, nägisid, nägid, näete siin äh, näiteks makromajanduslikke mudeleid, mida me kasutasime äh, selleks, et näha, et kui millisel määral majanduskasv näiteks lähenemise piirkondades, mil määral see majanduskasv öö, ähm, toimus tänu ühtekuuluvuspoliitikale. ja lisaks nendele mudelitele kasut-, kasutasime kõiki meie juhtimise ja rakendamise süsteeme, mis andsid meile palju väärtuslikku informatsiooni ja enne kui me alustas, alustasime hindamist ennast, andsid, andis see meile juba hulgaliselt andmeid ja indikaatoreid, mida me võisime erinevatest allikatest saada, kaasa arvatud suurprojektid, mis on eriti ähm, külluslik infoallikas. me üritasime selle kõik kokku koguda selles äh, esimeses äh, hinnangus Regionaalarengu Fondile niisiis Need erinevad temaatilised plokid on siin ka näha slaidi allosas, ettevõtete to-, toetamine, kliimamuutused, transport, struktuuralised muutused, üleilmastumine, soo, küsimused, demograafia, maaelu areng, siin on ja nendele lisasime äh, hinnangud ühenduse algatustele Interreg ja Urban ning nagu öeldud, loodetavasti peatselt saame ka tulemused ühtekuuluvusfondi kohta kus me oleme pisut maha jäänud, sest rake-, ühtekuuluvusfondi rakendamine algas pisut hiljem ning kestis kauem kui Regionaalarengu Fondi puhul. ja selleks, et me saaksime siis võimalikult palju informatsiooni, oleme me hindamisega pisut viivitanud Ühtekuuluvusfondi puhul. ja teie lahkel loal palun nüüd kolleeg Veronika Gaffel, kes on meie hindamisüksuse juhataja Äh, tutvustada meile selle uuringu tulemusi. proua esinaine, kui lubate, siis annan sõnajärje talle üle. Äh, ma loodan, et te jääte meiega, härra Aaner. jah, hea meelega. suur tänu, Dirk, ja suur tänu, proua Hüübner, selle kutse eest tänasele regikomisjoni koosolekule, selleks, et tutvustada teile hindamise tulemusi. nagu öeldud, me lubasime teie juurde tagasi tulla, kui kogu hindamine on lõppenud Regionaalarengu Fondi osas ja ma üritangi nüüd teile tutvustada peamiseid tulemusi süntees raportist ja ma tahaksin öelda, et see kokkuvõttev raport, mida me täna arutame, võtab kokku neljateistkümne erineva hinnangu meeskonna töö, nii et see on tegelikult tohutu tööhulk, kolm aastat tööd, mida see kõik kajastab neli koma kaks miljonit eurot, ma arvan, läks see maksma. ehk siis äh, see, selline hinnangu tegemine on kallis, see ei vasta kõikidele küsimustele, kuid seda tüüpi hinnang ja seda tüüpi jõupingutus on vajalik selleks, et saada rohkem informatsiooni äh, mõjude kohta. meil on olemas koopiad sellest raportist, need on ka siin saalis olemas väljapääsu juures ja kui neid ei ole piisavalt, siis me võime neid ka kohe juurde trükkida Äh, koos voliniku sissejuhatusega. Äh, mis siis toimus aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus? ja teine küsimus, mida andis ühtekuuluvuspoliitika arvestades toimunud muudatusi, me näeme, et aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus oli sihtala üks riikides majanduskasv kiirem, kahekümne viies liikmesriigis regionaalsed erinevused vähenesid viie, EU viieteistkümnes vähenesid nad enamuses liikmesriikides, välja arvatud Kreeka ja seda mitte Ateena piirkonna tõttu. Euroopa Liidus aga üldiselt regionaalsed järipärad äh, laienesid, sest äh, mõnedes pealinnades oli majanduskasv väga kiire. sihtala üks piirkondades EU viieteistkümnes oli kaks protsenti äh, SKT kasvu ühe elaniku kohta võrreldes ühe koma nelja protsendiga piirkondades, kus, mis abi ei saanud. nii et vaatame, mis Euroopas toimus, me näeme, et olid poli-, positiivsed arengud. kuid see ei äh, ütle meil veel, äh, millised täpselt olid ühtekuuluvuspoliitika tagajärjed. nagu öeldud, siin slaidil me ei saa lihtsalt statistika põhjal järeldusi teha. tuleb vaadata teisi faktoreid ja meie lähenemine oligi siis püstitada viis küsimust. kõigepealt kas rahastamise ulatus oli piisavalt suur selleks, et muudatusi kaasa tuua? teiseks, kas see oli suunatud õigetele faktoritele? kolmandaks, kas makromajanduslikud mudelid äh, näitavad, et majanduskasv on ma, sellel on olnud positiivne mõju, neljandaks, kas äh, abi saanud regioonid näitasid paremaid tulemusi ja viiendaks, kas on konkreetseid tõendeid positiivsete tulemuste kohta ning vastus tegelikult neile küsimustele on jah, nii et seega me oleme kindlad selles, et äh, meie poliitikal on olnud sisuline ja positiivne mõju majanduslikule ühtekuuluvusele Euroopa Liidus äh, nimetatud perioodil, perioodil. eriti sihtala üks osas oli rahastamine suur, kaks kuni kolm protsenti kõikidest fikseeritud investeeringutest, kaasa arvatud erainvesteeringud sihtalas üks pluss üks protsenti SKT-d elaniku kohta ja Kreekas ja Portugalis see lähtub ühest mudelist. ning hinnang näitas ka, et regionaalarengu fondi peetakse majanduskasvu edendajaks äh, nii ettevõtete poolt kui ka infrastruktuuri valdkonnas. vaatame nüüd investeeringute skaalat, meil on siin ühtekuuluvuspoliitika kulutused äh, võrreldes äh, iga-aastaste kapitali keskmistega, eriti kümnes liikmeriigi, kuues liikmesriigis me näeme siin, et Regionaalarengu Fond moodustab neliteist koma kolmkümmend seitse protsenti äh, kapitali aasta keskmisest, siis te näete, et tõepoolest need allikad on üsna öö, olulised vaadates äh, modelleerimise tulemusi, võtsime ühe näite siin, võtame näiteks Questi mudeli, mida kasutab TG ECFIN ja kui me näeme siin kumulatiivset mõju, mida ühtekuuluvuspoliitika on andnud SKT puhul, siis me näeme, et äh, kahekümne viies liikmesriigis aastatel kaks tuhat, kaks tuhat üheksa on kumulatiivne netomõju SKT-le olnud null koma seitse protsenti ja see on tõu-, see on tõusnud kahe koma neljale protsendile aastatel kaks tuhat, kaks tuhat viisteist. Euroop- ja kümnes äh, uues liikmesriigis näeme sama, pisut vähemal määral on see nähtav viieteistkümnes vanas liikmesriigis. mudel tugineb äh, teoorial, kuidas majandus toimib ja siis me äh, kasutame oma investeerimismudeleid tuginedes sellel ja see näitab, äh, milline on ühtekuuluvuspoliitika panus. on veel üks huvitav mudel, mis on Hermanni mudel, mis, mis tugineb teistsugusel lähenemisel, kuid mõlemad mudelid näitavad, et posi-, et poliitikal on olnud positiivne mõju SKT-le järgmine slaid näitab investeerimismustreid. Äh, mm, me näeme erinevaid strateegiaid erinevates Euroopa osades. rohekad valdkonnad, piirkonnad on need, kus kõige rohkem investeeritakse ja peamiselt investeeringus, äh, infrastruktuuridesse, sinised alad investeerivad tootlikku keskkonda, punased inimressursid ja roosa erinevad valdkonnad ja kus on tasakaalustatum lähenemine investeeringutele. nagu te näete, et äh, on suundumused üpris erinevad Euroopas ja see on seotud mitte ainult Regionaalarengu fondi ja üht-, ja see puudutab Regionaalarengu fondi ühtekuuluvusfondi, Sotsiaalfond ei ole siin kaasatud. see näitab graafiliselt, millise, millesse ressursse investeeritakse. ja nüüd temaatiliste valdkondade juurde. võtame kõigepealt äh, toetuse ettevõtetele liikmesriigid on teatanud, et on loodud üle ühe miljoni töökoha läbi toetuse ettevõtetele. seda on väga palju, see on ka usutav, kui me vaatame, millised on maksuvused töökohtade loomisele, kuid see ei ole täielik ja see ei ole päris täpne, sellepärast et mõnedes liikmesriikides on väga head äh, andmesüsteemid, tehakse intensiivseid jõupingutusi selleks, et andmeid koguda, mainiksin Ühendkuningriiki ja Saksamaad näiteks on, on teisi liikmesriike, kes nii palju jõupingutusi ei tee äh, andmete kogumise alal, kui palju töökohti on loodud. seda me tahaksime parandada tulevikus. nii et äh, või mõnikord toimub topeltarvestamist ja mõnikord ei arvestata piisavalt loodud töökohti. kuid sellise arvu me oleme saanud siiski kokku me üritasime kasutada uusi hindamismeetodeid, nagu Dirka ütles, ja meid huvitas eriti äh, see, kuidas kasutada olemasolevaid parimaid meetodeid, näit-, näiteks mõjuhinnang. seda on võimalik teha ettevõtete toetuse osas või ka inimõiguste, inimressursside arendamise osas võrreldes abi saanud ettevõtteid nendega, kes abi pole saanud. seda on raske teha ex post, kui seda pole olnud plaanis varem, ex ante. ja see sõltub ka olemasolevatest andmetest, kuid me siiski tuvastasime, et Ida-Saksamaal näiteks oli suuremad investeeringud töötaja kohta nendes ettevõtetes, mis said toetust, võrreldes nende ettevõtetega, mis toetust ei saanud. kaheksa tuhandene grant viib äh, üheteist kuni kaheteist tuhande eu-, lisainvest-, eurose lisainvesteeringuni, nii et see oli positiivne tulemus, see on meetod, mida me tahame tulevikus ka rohkem kasutada, meil oli ekspertide kohtumine täna hommikul, kes kolm eksperti Itaaliast, Rootsist ja Ühendkuningriigist kohtusid meiega, meil oli nendega äh, elav mõttevahetus ja me tahaksime, et selles valdkonnas rohkem ära tehtaks, et seda teeks ka rohkem liikmesriigid ise met-, meetod, mida me kasutasime, me kasutasime ökonomeetrilisi tehnikaid ja igal juhul tekitab see ka, annab häid tulemusi ja tekitab mõningaid poliitikaalaseid küsimusi. ettevõtete toetuse osas püstitasime küsimuse, mida tahaksime arutada ka teiega ja liikmesriikidega, e-, kas regionaalarengu fond peaks toetama suuri ettevõtteid või saavad nad ise hakkama selleks, et sellele küsimusele vastata, on meil siiski vaja rohkem tõendeid selle kohta, kuidas ettevõtete toetus on toiminud. seda me ei saa teha komisjoni tasandil, liikmesriigid ja piirkonnad peavad siin ise äh, rangemaid hinnanguid läbi viima selleks, et, äh, et äh, sekkumiste mõju hinnata. ja nüüd, millised on kor-, õiged meetmed ja indikaatorid? kui ma eile õhtul oma esitluse peale mõtlesin, siis järeldasin, et praeguses majanduskliimas võib-olla tahaksime mõõta ka säilitatud töökohti. viimasel kümne aasta jooksul oleme rääkinud äh, säilitatud töökohtadest, mis tingimata ei võimalda poliitika tõhusust mõõta. kuid üheksakümnendatel aastatel üritasime pigem võib-olla säilitada töökohti ja nüüd, kahekümne esimesel sajandil tundub, et me pigem tahame luua töökohti uutes valdkondades, mis on äh, teadmistepõhised, kuid väga raske on teada, mida me mõõdame, kui me vaatame säilitatud töökohti, kui me võtame töökohad ettevõttes, mis on saanud toetust, kas töökohtade säilitamine tõesti näitab midagi positiivset, seda on raske mõõta. uued töökohad, see on asi, mida saab mõõta. kuidas seda mõõta, millal neid mõõta? on seos loodud töökohtade ja suurenenud tootlikkuse vahel. kuid see sõltub jällegi, millist abi on antud. näiteks investeeritakse ettevõtte seadmetesse, luuakse uusi töökohti, kes hakkavad neid seadmeid kasutama ja pikas perspektiivis see viib äh, tootlikkuse tõusuni, kuid võib olla ka vastupidi. võib investeerida seadmetesse ja seega ei ole enam vaja nii palju töökohti selles ettevõttes ja aja jooksul, kuid aja jooksul siiski võib paraneda firma toodang ja sellega koos võib jällegi tekkida uusi töökohti. nii et ei ole ühtset äh, skeemi hindamiseks. ja nüüd edasi, edasi transpordivaldkond ja millised tulemused siis äh, ilmnesid Äh, fond rahas, kaasrahastas kolmteist protsendi ulatuses kõiki äh, kiirraudteeliine, mis äh, ehitati ja kaks, kahekümne nelja protsendi ulatuses kiirteede laiendamist. tegelikult, kui me Ühtekuuluvusfondi andmeid hakkame vaatama, siis ilmselt saame veelgi suuremad tulemused. seega meie kaasrahastasime regionaalarengu fond rahastas kakskümmend kuus protsenti kiirteedest, mida oli seitse tuhat seitsesada kolmkümmend neli kilomeetrit viieteistkümnes liikmesriigis ja parandas ja parandasime kolm tuhat kilomeetrit äh, raudteid, siis TransTools äh, ei toiminud väga hästi, me tahtsime modelleerida mõju SKT-le ja keskkonnale. võib-olla on meil vaja uut mudelit. ühtekuuluvusfondi vahendite puhul saame võib-olla täpsemalt teada, kas saab TransToolsi uuesti kasutada. selleks, et seda kasutada, on vaja teed või raudteed kahe sihtpunkti vahel, mitte ainult osa teed, mis oli näiteks Regionaalarengu Fondi puhul. seda me peaksime siis tulevikus täpsemalt uurima. hinnanguga kaasnevad küsimused, mida tuleks jällegi arutada ja võib-olla millega peaks kaasnema ka tegevus kõigepealt Äh, kiired raudteeliinid. ei olnud, ei olnud suurt entusiasmi selle suhtes, et kas äh, ühtekuuluvuspoliitika ressursid annavad siin häid tulemusi, arvestades suurt maksumust ja selle mitte väga selget mõju regionaalsele arengule. sellega tuleb uur-, seda tuleb uurida juhtumipõhiselt. nüüd küsimused samuti toetussadamatele, äh, lennujaamadele meie soovitus oli, et tuleks paremini tegeleda ligipääsuga sadamatele ja lennujaamadele ja ei, ei tuleks rahastada selliseid asju, mille eest hoolitseb turg. ja tekkis küsimus, kas tuleks rahastada teedeehitust viieteistkümnes liikmesriigis. kaheteistkümnes liikmesriigis on selge, et kindlasti tuleb ajakohastada, kaasajastada teid ähm, majandusarengu, elukvaliteedi, teede ohutuse jaoks, kuid viieteistkümnes liikmesriigis oleme me teid juba kaua aega ehitanud. kas on seda mõtet jätkata, eriti arvestades poliitikat, mille sisuks on liikuda rohkem roheliste investeeringute suunas? see on nüüd küsimus, mida tuleks arutada. nüüd edasi, sotsiaalne territoriaalne ühtekuuluvus kui see hinnang on meile midagi näidanud, siis seda, et mõnikord asetame asjad kindlasse kasti ja inimesed mõtlevad, et ühtekuuluvuspoliitika aitab kaasa ainult majanduslikule ühtekuuluvusele, kuid nii see ei ole. meil on tegemist ka sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvusega ja paljud meie investeeringud ei vii majanduskasvuni, kuid on siiski väga olulised nii sotsiaalse kui territoriaalse ühtekuuluvuse jaoks. kuid seda on raskem jällegi mõõta kolmas ja üks kolmandik sihtalas üks ja kolmkümmend kuus protsenti sihtalas kaks oli suunatud sotsiaalsetele eesmärkidele ja territoriaalsele tasakaalule ja mitte niivõrd majanduskasvule. ehk siis kui majanduslikus mõttes äh, erinevused piirkondade vahel ei vähene, siis see ei tähenda, et me ei ole veel midagi saavutanud seda tüüpi investeeringud on suunatud keskkonnale, keskkonna infrastruktuurile ning planeerimisele ja renoveerimisele. ehk siis äh, joogiveele ligipääs kõigepealt, neliteist miljonit inimest rohkem äh, või äh, veevärgi ehitamine, kakskümmend miljonit inimest, siis renoveerimistegevus, mis on seotud küladega, kesklinnade renoveerimisega, tööstuspiirkondade renoveerimisega, kultuuriväärtuslike paikadega ja siin on jällegi raske hinnata investeeringute mõju, aga näiteks äh, selle võiksin tuua. täna hommikusel kohtumisel saime me Inglismaa näite, kus ettevõte, Saksa ettevõte oli Kirde Inglismaale paigutanud oma tegevuse ja neilt küsiti, miks nad sellise sammu ette võtsid ja nemad vastasid, et suures osas just seetõttu, et linna, milles nad asusid, oli renoveeritud. rohkem oli see seotud siis elukvaliteediga, nagu me seda mõistame. kuid sellel oli ka hiljem majanduslikud tagajärjed. mida on aga raske mõõta esialgu. üksikjuhtumite põhjal võib täheldada seda, et paraneb elukvaliteet ja paraneb tasakaal territooriumite vahel, kuid meil puuduvad indikaatorid selle mõõtmiseks. ja seda tuleb lähemalt uurida. asi pole selles, et kuidas seda Eurostati statistikas näiteks kajast-, kajastada, me pole isegi veel selleni päris jõudnud. ja mida me järeldame? me järeldame, et ühtekuuluvuspoliitika saavutused on olulisemad kui lihtsalt majanduskasv. ühtekuuluvuspoliitikal on erinevad eesmärgid, kuid me peame selgemalt välja sõnastama, mida me täpselt tahame saavutada läbi Regionaalarengu Fondi rahastamise ja milline on selle seos regionaalarenguga. kui investeeritakse, siis peaks olema selge loogika selle taga, me peame täpselt teadma, miks me seda teame ja mida see muudab piirkonna jaoks tulemusena. nüüd sihtala kaks juurde. me investeerisime sellesse päris palju aega, selles, selle hindamise läbiviimisesse. sihtala kaks saab suhteliselt vähe abi, alla neljakümne euro elaniku kohta aastas. ja see on vastuolus pikaajaliste probleemidega nendes piirkondades. nii et on raske näha, kuidas see suhteliselt väike rahasumma mõjutab äh, statistikat regionaalsel tasandil kuid näha oli siiski, et sihtala kaks paljudel juhtidel tegutses katalüsaatorina pikaajalise strateegia puhul, mille sihiks oli ümberstruktureerimine. tõusus peegeldub majanduskasvus, sest, sest tulemused ei olnud vähe, olid kõige hullemal, ei olnud hullemal juhul madalamad kui äh, regioonides, kus oli vähem probleeme ja mis siis, mida see tähendab tuleviku jaoks? see tähendab seda, et regionaalpoliitika loojate jaoks on väga tähtis nägemus ja, ja panustamine. see on olulisem kui piirkonna spetsialiseerumisele mõtlemine. ei ole tähtis, kas piirkonnal on näiteks äh, kaevandus, ajalugu või laevaehitusega seotud ajalugu või on seal väikesed kohalikud ettevõtted. piirkond võib areneda, võib muutuda, tema spetsialiseerumine võib muutuda, kuid tähtis on piirkonna poliitikute nägemus. sihtala kaks annab paremaid tulemusi, kui sihtala kaks ja regionaalsed eesmärgid kattuvad, meil on vaja rohkem kogemuste vahetamist liikmesriikide vahel, see selgus hindamisest mõnikord meie kogemuste vahetamine äh, piirdub Interregi algatusega ja me unustame, et kogemuste pagas, mis on tekkinud, et seda võiks vahetada äh, sihtala üks ja sihtala kaks regioonide vahel. meil on vaja rohkem tõendeid äh, sihtala kaks osas me, meil on vaja toetust ka, ka sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse investeeringute kohta, mitte ainult äh, majandusarengu kohta. on selge, et regionaalse konkurentsivõime osas paljud sekkumised ei, rahastamised äh, peavad silmas territoriaalset ja sotsiaalset ühtekuuluvust ja see on kuidagi meie radaripildilt välja jäänud ja viimane, juhtimine ja hindamine. ma rääkisin sellest viimati, kui ma siin olin. kümnes uues liikmesriigis on olnud vähe aega programmide rakendamiseks ja neil on ka piiratud kogemused. kui nad on olnud edukamad, kui oleks ähm, hoiatajad seda uskunud alguses ähm,, vastuvõturaskusi tegelikult äh, ei olnud ja, ja mõju poliitikatele olid selged ning see mõjutas äh, äh, mitmeid poliitikavaldkondi, kuid nõrkusi oli samuti äh,, mida tuleks parandada nii praegu kui tulevikus. see kehtib nii kümne liikmesriigi kui viieteistkümne liikmesriigi oh-, kohta. peamiselt keskenduti protsessidele ja finantskontrollile ja, ja piisavalt ei keskendunud programmide tulemustele ja tulemuslikkusele ning meie hinnanguid ei toeta piisavalt indikaatorid, see on kogu Euroopa Liidu kohta käiv ning siin tuleb teha edusamme ja siin me teeme ka ettepanekud, kuid tuleviku jaoks see, et poliitika tugineks rohkem tulemustele ja mitte raha kulutamisele, see minu üksus, sest tekitab see frustratsiooni kui me vahest mõnikord ütleme, et me oleme kulutanud raha, see tingimata ei näita tulemuslikkust. niisiis tulevikupoliitika, mida siis, mis siis selle jaoks siit järeldub? lühidalt, meil on väga palju eesmärke ühtekuuluvuspoliitika osas, sotsiaalsed, keskkonnaalased ma, majandusalased. see on üks selle poliitika tugevatest külgedest, mitte nõrkadest. kuid tuleb seda ka tunnustada siis, kui me kavandame rakendamist ja hindamist. me ei tohi unustada, keskkonna ja sotsiaalseid eesmärke. meie peame prioriteetseks pidama erinevaid eesmärke, kui programme määratletakse ja meil on vaja paremaid indikaatoreid. samuti oleme seisukohal, et me peame rahastamist, rahandamisele lähenema kontsentreeritult igas piirkonnas. ehk siis meil, meil, meil peab olema piiratud arv poliitikavaldkondi ja meetmeid selleks, et tagada kriitilist massi, mitte ainult äh, keskendumist ühele eesmärgile. Äh, poliitikameetmeid ei saa eelnevalt äh, kindlaks määratleda, need peavad olema vastamuses piirkonna vajadustega. see hinnang näitab meile, et on väga tähtis, et piirkonnad ise otsustaksid, millised on nende eesmärgid ja millised on poliitikameetmed kuid meie peale peame olema siiski rangemad tulevikus ja tagama, et kõik teavad, millised on poliitika eesmärgid ja kuidas mõõta saavutusi. minevikus on meil olnud poliitilised meetmed, meil on olnud rahastamine ja siis on olnud raske hinnata edu, sest ei ole mõeldud varem selle üle, mida täpselt taheti muuta. ja asi ei ole mitte eesmärkide seadmises Äh, välja arvatud siis, kui, kui tuginetakse mineviku kogemusele. ja kõik tuleb ja igasugused valikud peavad olema õigustatud Euroopa Liidu strate-, strateegiate valguses. nii et kokkuvõttes see hinnang näitab, et Regionaalarengu Fond on kaasa aidanud erinevuste vähenemisele terve Euroopa Liit äh, võidab ühtekuuluvuspoliitikast, me teame paremini, mida tänu sellele poliitikale on ära tehtud äh, transpordi, keskkonna, ettevõtete toetuse val-, vallas ja me suudame tõestada, et poliitika annab äh, rohkem kui majanduskasvu, see annab parema keskkonna ja, ja paremad tulemused sotsiaalvaldkonnas. me teame paremini, kuidas hinnangut läbi viia, kuid meil on ka palju rohkem küsimusi, mida täna esitada me teame rohkem sellest, kui vähe me teame täna. kuid öö, ähm, uusi tõendeid on tulemas. Interregi ja Urbani ekspost hinnangut avaldame me ju sellel kuul. ühtekuuluvusfondi ja ISPA kohta ootame hinnangut aasta, aastal kaks tuhat üksteist. ning me oleme loonud uue ekspertide võrgustiku, mis võtab kokku tulemused aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist programmide puhul liikmesriikides ning see raport avaldatakse selle aasta lõpul, järgmise aasta algul, nii et meie teadmised ei ole piisavad, nad on küll paremad kui minevikus, kuid ma arvan, et me oleme edukalt alustanud ja peamiselt tahame me julgustada liikmesriike ja regioone läbi viima roh-, rohkem hindamisi, et me võiksime tugineda nendele tõenditele sest ükski hinnang ei vasta iialgi kõikidele meie küsimustele. kuid kui meil on terve rida hindamisi, eh, mis annavad järjepidevalt samu tulemusi, siis me võime olla kindlad nendes tulemustes ja kasutada neid selleks, et eh, vajadusel poliitikaid muuta. suur tänu! Uh, I, I think I, I can say on behalf of all ma võin kõikide kolleegide nimel öelda, et tegu oli väga kasuliku ja viljaka ülevaatega ning selle alusel, ma arvan, saame me pidada suurepärase arutelu. esimene kõneleja on härra Piper, palun, sõna on teil. ja, herzlichen Dank. suur aitäh ja tõesti, ülevaade oli väga täpne. ma tahaksin peatuda paaril-kolmel punktil, millel on oma mõju ka tulevasele perioodile. mind huvitab äh, teie kogemus selles osas, mis puudutab Ühtekuuluvusfondi ja Regionaalfondi kasutust kas äh, siin on liiga palju bürokraatiat võib-olla nende puhul? siin räägiti kokkuvõtlikest raportitest, äh, kas võib-olla see hindamine ei ole kõik liiga keerukas, võib-olla me peaksime need mõlemad fondid kokku lükkama, ehk siis Regionaal- ja Ühtekuuluvusfondi. seda ka selleks, et äh, tõhusamalt vahendeid kasutada. jah, härra Jaaner, kui teil on võimalik vastata, siis oleks väga kena, isegi kui te seda väga täpselt teha ei saa. sellises äh, riigis nagu Kreeka näiteks kaks tuhat, kaks tuhat kuus Kreeka on nüüd teada-tuntud äh, stabiilsuspakti rikkuja ja tegemist on ka ainsa riigiga, kus erinevused on suurenenud. ja te põhjendasite seda Ateena suurema kasvuga. kuid need riigid, kes on pidevalt rikkunud stabiilsuskriteeriume, kas me võime siis nende puhul kindlad olla? et nendele riikidele mõeldud vahendeid kasutatakse ikka nii, nagu me plaanime. kas selleks on olemas ka head kontrollimehhanismid? ja kas te võiksite näiteks vastata praegu väga aktuaalsele küsimusele, miks komisjon ei ole kasutanud artiklit Ühtekuuluvusfondi puhul, kus öeldakse, et kui liikmesriik rikub sätteid, siis sellisel juhul ei tohiks see liikmesriik enam ühtekuuluvusfondi vahendustest abi saada. E, miks seda tehtud ei ole, miks ei ole selle peale veel mõeldud? ja veel üks küsimus. see puudutab e, struktuuripoliitika, strukturaalpoliitika tulevikku. kas komisjon on e, välja töötamas automaatseid äh, mehhanisme nende riikide jaoks, kes rikuvad stabiilsuskriteeriume. kui mõned riigid tekitavad väga suuri probleeme, kas siis plaanitakse nende puhul automaatseid sanktsioone kohaldada? proua Cafe tõstatas küsimuse selle kohta, kas viie kas tulevikus tuleks teedeehitust rahastada, kas see aitab kaasa ka Ida-Euroopa turgude edenemisele? võib-olla oleks siin võimalik äh, rahastada äh, infrastruktuure lääne ja ida vahel ja see võiks abist, abistada idapoolseid riike. ma arvan, et me peaksime seda tegema, sellepärast et see toob abi piirkonnale. pani <clears throat> przewodnicząca, ja mam e, trzy pytania na początek taką. tänu, proua eesistuja, mul on kolm küsimust, aga kõigepealt tahaksin öelda, et ma ei kahtle mitte kõige vähemalgi vä määral, et ühtekuuluvusfond on kindlasti edukas. ja kuigi me võib-olla ootasime sellelt veel, veel rohkemat, võib siiski öelda, et see on ka palju saavutanud ja küsimused on järgmised. esiteks, kas on võimalik hinnata individuaalselt ühtekuuluvuspoliitikat ja selle mõju erinevatele regioonidele, jättes kõrvale teised poliitilised aspektid, see oli esimene küsimus. teine küsimus on nimelt järgmine. Kas on võimalik kasutada turundusvahendeid selleks, et viia ellu ühtekuuluvuspoliitika alla kuuluvaid asju? sest et tihtipeale on niimoodi, et võetakse mingi algatus, aga jäetakse ütlemata, et see on Euroopa Liidu poolt finantseeritud, nii ei tohiks teha, tuleks ikka öelda ja kolmas küsimus, siiamaani ei ole vist uurimisi, uurimisi tehtud, aga võib-olla te saaksite kindlaks teha, kuidas on arenenud fondide kättesaadavus erinevates liikmesriikides, härra Piiper puudutas bürokraatiat ja kuna meil on ainult üks Euroopa Liit, siis tegelikult tulusaajatele peaksid reeglid igal pool olema ühesugused. aga tundub, et mõnes liikide, riik, liikmesriikides on fondide kättesaadavus lihtsam, teistes aga jälle raskem. kas te olete võrrelnud neid kriteeriume, dokumente, mis äh, tulutaotlejad peavad esitama ja nii edasi? Äh, herzlichen Dank. Zunächst zu den Fragen von Herrn Pieper, wenn Sie, äh, wenn Sie erlauben. suur aitäh, mis puudutab härra Piperi küsimust regionaal- ja ühtekuuluvusfondi kohta siis jah, nende mõlema koos eksisteerimine on päris keerukas, sellepärast et regionaalfondi puhul on meile programmeerimisprotsess ette nähtud, aga ühtekuuluvusfondi raames me töötame projekti põhilise, põhiselt. kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist vahel ühtekuuluvusfondi projektid kaasati regionaalprogrammide raamesse ja see oli tõeline edusamm kuid jah, vahel äh, me dubleerime tööd ja vahel on ka vastuolusid äh, nende toimimise vahel. üks näide, see viga on küll ära parandatud, kuid üks Ühtekuuluvusfondi suur projekt on Regionaalfondi raames jälle teistmoodi määratletud tulevikus ma arvan, et nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et mõlema fondi puhul tuleks kehtestada mõlemad reeglid ja need peaksid ka kõikidele kehtima. kas me tahame aga veelgi kaugemale minna, see on väga poliitiline küsimus, kas me tahame minna nii kaugele, et ühtekuuluvusfond kaasatakse täielikult re üldisesse regionaalpoliitikasse, see on väga keerukas küsimus. mõlema fondi eh, kasutamise puhul aga kui meil oleksid samad eeskirjad, siis juba see oleks suureks edusammuks. edasi tuleks vaadata, kuidas eh, vahendid jagatakse ja tuleks vaadata, kas selleks on meil vaja kahte fondi või ühest piisaks. Kreeka ja stabiilsuspakt, jah, tõepoolest. regionaalsed erinevused Kreekas on suurenenud. seda saab selgitada seeläbi, et Ateena piirkond on äh, tohutult kiirelt edasi arenenud viimase perioodi vältel. nüüd, mis puudutab makromajanduslikke probleeme, millega Kreeka praegu silmitsi seisab, siis me oleme vaadelnud, kuidas me saaksime sellega ka arvestada regionaalpoliitikas. üks asi, mis peab nüüd selge olema, on see, et me ei saa tagada jätkusuutlikku majanduskasvu, kui meil ei ole stabiilset makromajanduslikku raamistikku. seega siis tuleb tasakaal saavutada mõlema vahel. Kreeka puhul on tekkinud küsimus, et kas poleks mitte mõistlik kui näiteks ministrite nõukogule tehtakse ettepanek äh, ühtekuuluvusfondi äh, vahendite peatamise kohta, mis on siis Kreekale suunatud. seda seetõttu, kuid samas ikkagi äh, on just nimelt tõukefondid need, mis võivad Kreeka majandusele uut hoogu anda. aga kahtlusi on siin palju mis puudutab tulevikku, siis ma ei tahaks varjata teie eest oma mõtteid, me arutame kolleegidega finants- ja rahandussektorist, et kas ei peaks olema süstemaatilisemat äh, tinglikkust nii-öelda makromajandusliku stabiilsuse ja ühtekuuluvusfondide kasutamise vahel ja siin peaks olema kolmel tasandil seos, esmalt tuleb tagada makromajanduslik stabiilsus, siin tuleb vaadata, kas me peame piirduma ainult sellega, mis täna on, siinjuures puudutab see ka ühtekuuluvusfondi, võimalust peatada ühtekuuluvusfondi kasutamine, ministrid otsustavad selle üle kas tuleks tõukefondide kasutamist laiendada või siis kas oleks vaja automaatset mehhanismi, mille kohaselt siis, kui makromajanduslikku stabiilsust ei ole, peatatakse vahendite eraldamine. niikaua, kui töötatakse välja siis, nii kauaks, kuni töötatakse välja usaldusväärne tegevuskava. praegu me ei ole veel jõudnud äh, nii kaugele, et ma saaksin teile ütelda, et äh, tõesti, see saab ka meie ettepanekutes äh, kirjas olema, kuid me mõtleme selle peale. teiseks, teine tingimuslik seos võiks olla siis see, et me vaatame, mil moel, mis tasandil viiakse sisse riikliku reformi äh, läbiviimine, viimise seos eh, struktuurifondidega ja seda siis võttes arvestada ka tegevuskava kakskümmend kakskümmend Euroopa Liidu jaoks. seda selleks, et tõukefondid eh, programmide elluviimiseks toetuksid eelkõige just reformikavadel siin võib-olla tuleks äh, teatud protsent struktuurifondidest eraldada, reserveerida, vabandust, nendele riikidele kes on jõudnud äh, siseturu äh, osas lõpusirgele. nii et siin jah, tuleks arutada seda küsimust. ja lõpptulemusena me jõuame ka poliitiliste otsusteni tegemist ei ole tehnilise küsimusega. aga me mõtleme nende küsimuste üle järgi, me töötame nende kallal ja üritame vaadata, ähm, millised võiksid need seosed siis olla ja tingimused. ja kolmas tasand, mis meile huvi pakub strukturaalpoliitikas, on see, kuidas tulevikus rohkem tagada poliitika tõhusust koha, koha peal. ja kuidas äh, finantsmehhanisme äh, paremini äh, koha peal ellu rakendada, nii et need on siis need kolm mõõdet, mille kallal me töötame, makromajanduslik stabiilsus ning äh, programmide elluviimine ning samuti me tahame vaadata, kuidas kõige paremini sellel ajajärgul, kui äh, vahendeid on vähe, kuidas tagada, et äh, tõesti õigesse kohta investeeritaks olemasolevad vahendid. järgmine küsimus. kas ühtekuuluvuspoliitika mõju on võimalik hinnata ainult statistiliste andmete alusel. ei, see ei ole võimalik, me peame läbi viima analüüse, mis põhinevad teatud mudelitel, kuid kõikidel nendel mudelitel on jälle oma, omad probleemid, nii et me peame erinevaid mudeleid kasutama ja analüüsima nende mudelite põhjal tehtud analüüse ja kui me näeme, et äh, mitu mudelanalüüsi annavad ikkagi sama tulemuse, siis selle alusel on võimalik äh, ka usaldusväärsemaid tulemusi saavutada. meil on väga vähe, väga vähe andmeid, mida saab võrrelda seda näiteks selles osas, mis puudutab juurdepääsu erinevatele fondidele liikmesriikides. siin meil ei ole sisulisi analüüse. aga me ikkagi näeme, et erinevates riikides hõlbustatakse erineval määral juurdepääsu regionaalfondidele vahel liikmesriigi seadusandlus aga muudab juurdepääsu jällegi keerukamaks. siin on tõesti selliseid juhte olnud, me oleme astunud kontakti nende liikmesriikidega või nende piirkondadega, eh, keda see puudutab ja üritanud neid veenda, et eh, riigisisest eh, seadusandlust tuleks muuta alati kardetakse, et Euroopa Liit hakkab äh, riikide rahandust kontrollima seeläbi, kui, kui me mingeid reegleid loome. et siis me näeme tegelikult, et see reegel kohalikul tasandil äh, paljuneb, kardetakse, et aga tegelikult seda, et Euroopa Liit sunnib oma kontrolli peale. meie tahame olla kindlad vabandust, ja, ja seda kardetakse väga kohalikul tasandil. kallid kolleegid, meil on nimekirjas veel üksteist kõne, sõnasoovijat, nii et tehke üsna lühidalt. palun, proua Schröter. Ähm, äh, niisiis, aitäh. ma tahaksin tänada teid selle väga hea raporti eest. alguses ma mõtlesin, et see võib-olla ei ole väga huvitav, sest sest et tavaliselt on mul alati rohkem huvi pakkunud juba äh, eelseisev periood kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist, aga praegu on tõesti suurepärase ülevaatega tegemist, siit me saame ka teada, mida õppida nendest vigadest, mis me varem tegime. mõnede küsimuste kohta te ütlesite, et on asju, mida on väga keeruline hinnata, siis on mõned asjad, mis on väga olulised, näiteks töökohtade loomine transport ja kuidas neid meetmeid omavahel sobitada. võib-olla on meil tarvis pisut globaalsemalt sõbralikumat nii-öelda raportit, meil on va-, mina olen ka valmistanud ette ühe raporti ja ma arvan, et, et selles sisalduvad samuti mõned huvitavad mõtted töökohtade loomise kohta ja minu arust ma arvan, et meie töös on seda rohkem, kui, kui komisjon on oma töös välja toonud ning kui te vaataksite seda, siis sel-, sellest kindlasti oleks kasu ka teie edasisele tegevusele. nüüd teine punkt, mida te puudutasite, on bürokraatia ja kontrollid väga paljud inimesed kardavad erinevaid kontrolle, seda, et neid kontrollitakse, kuid siin on, kehtivad mitmekordsed standardid. mitte sellest raportist see ei tulnud niivõrd välja, aga, aga ekspertide raport aastateks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kaheksa, kaks tuhat kolmteist äh, on see punkt sisse toodud ja väga tõsiselt on seda rõhutatud. aga me teame, et komisjon on nüüd kohapealseid kontrolle ja inspekteerimisi vähendanud ja komisjon paneb ise kriteeriumid paika, nad kontrollivad, kas peetakse kinni rahastu, rahastamisnõuetest, kas on loodud vajalik arv töökohti, kas regiooni olukord on paranenud. nii et ma arvan, et oluline on põhjalikult järele mõelda. võib-olla oleks siiski parem kohapealseid kontrolle korrapärasemalt läbi viia, sellepärast et niisuguste kontrollidega seondub alati mingisugune arutelu, üles kerkivad probleemid, eksimused, mida tuleb teisiti teha, kuidas võib-olla muuta rakendamist, mida me saame teha, missugune on see, seal valitsev konkreetne probleem ja mida teha selle parandamiseks. kui niisuguseid asju tehakse tehakse liiga harva, siis võib-olla koostöö nõukogu parlamendi ja komisjoni vahel väheneb, nii et oleks mõistlik ikkagi tihedamini neid läbi viia. siis ja siis, kui neid toimuks tihedamini, erinevaid kontrolle, inspekteerimisi, siis ka inimesed kardaksid neid vähe, vähem. me teame, et võib-olla mõningaid asju võiks rakendada ka nii-öelda nii-öelda pre-, preventiivsete meetmetena, vältimaks igasuguste vigu, vigade tegemist ja ilmnemist. Need on minu omad mõtted. võib-olla oleks võimalik neid ka läbi proovida koos kontrollikojaga näiteks võib-olla me saaksime mõelda rohkem tulemustepõhisele järelevalvele ja sii-, niimoodi ka vähendaksime natuke bürokraatiat ja nüüd viimane punkt oli üks koht, kus te ütlesite, et te sooviksite vaadata äh, riiklike reformide plaane, ma oleks selles osas natukene kriitiline, sest et regioonid on muidugi kõige olulisemad meie poliitikas, aga jah, need riiklikud reformide plaanid on muidugi ka olulised, need otsustataksegi kõige tõr-, kõrgemal tasandil ja pannakse seal ka paika. me oleme sellest ju teadlikud. me peame niivõrd, kui, nii palju kui võimalik kasutama ära piirkondlikke teadmisi, et seal läbiviidavad reformid oleksid kõige edukamad. ma arvan, et see on asi, mida me peame ka silmas pidama. suur tänu ja nüüd proua Joora Euh, merci, madame la president, je poserai une question très simple. härra Oho. suur aitäh, ma tahaksin esitada ühe väga lihtsa küsimuse proua Veronika Kahvele. kas see hindamine, mille te läbi viisite, puudutab ka neid fonde, mida eraldatakse äh, äärealade äh, regioonidele? ja kas oleks võimalik nende kohta uuringut saada? Kirillov. Thank you. Jevgeni Kirillov. aitäh, härra Aaren, proua Cafe. lubage mul tänada teid selle uuringu eest Äh, ma arvan, et nüüd võib-olla tegu on mingi tsitaadiga, mida ma tahaksin öelda, me, kui me teame rohkem, siis me teame tegelikult vähem ja samuti ei ole põhjust taotleda täiuslikkust, sinna ei jõua nagunii mitte kunagi. see ettekanne, mis te meile tegite, annab meile piisavalt teadmisi ja samuti võima-, samuti piisavalt palju infot toetamaks edaspidist ühtekuuluvuspoliitikat. see uuring hõlmab kogu, kogu Euroopa Liitu ja loomulikult praeguses olukorras, mis on kriitiline, kriisisituatsioon rahandusmajanduslikust dimensioonist lähtudes. kõikides riikides on seda tunda, igal juhul selles valguses tahaksin ma öelda ainult seda, et võib-olla me peaksime käsitlema ka praegust, võtta, võtma arvesse praegust situatsiooni, et kui kiiresti me so-, suudame need fondid kasutusele võtta, mida kiiremini me seda teha saame, see, seda positiivsemalt see mõjutab kogu protsessi. mõned riigid vajavad abi. ma saan aru, et te ootasite oluliselt vähemat uutelt liikmesriikidelt, mis puudutab äh, sulandumist Euroopa Liitu, aga samas meil siiski on raskused. hiljuti, hiljuti viidati minu kodumaale, et meie kohalikud võimud peaksid oma tegevust ja püüdlusi natukene parandama ja tõhustama. aga kui paljud riigid vajavad praegu niisugust tagantrõhutamist? hetkel on väga olulise tähtsusega hetk, väga tähtis oleks kasutada meile eraldatud ressursid ära võimalikult tõhusalt ja rahvusparlamentidesse kuuluvad kolleegid peaksid meid ka selles aitama oluline on võib-olla teisigi riike innustada natukene tõhusamalt tegutsema, oma projekte paremini ette var-, valmistama, eriti projekte, mis on elulise tähtsusega mitte ainult võib-olla selle riigi jaoks, vaid mis parandavad ka riikidevahelist koostööd. niisiis, ma ei tahagi öelda mitte midagi muud, kui õnnitleda teid selle äh, selle raporti eest ja öelda, et tegelikult niisugused uurimused niisugused uuringud aitavad meil vähendada ka tuleviku bürokraatilisi, bürokraatlikke tendentse, sest et me teame siis paremini, kuhu minna ja kuhu poole suunduda. suur tänu ja nüüd härra Lambert van Nistelrooy. suur tänu, proua esinaine. mina tahan ka teid tänada selle uuringu eest ma tõesti arvan, et et me saame nüüd oluliselt rohkem teavet ja kogu see info, mis puudutab finantseerimist, mudeleid, finantseerimismudeleid, me räägime siin protsendist SKT-st vahemikus kaks tuhat kaheksasada, kaks tuhat kolmteist, see on kõik väga hea, aga näiteks ITRE komisjonis me rääkisime investeeringutest tulevikku kuni aastani kaks tuhat kolmteist. meil on olemas satelliitkaardid ja me kulutame tegelikult terve hulga raha Euroopa eelarvest seal ja siis me vaatame eelarvet ja siis me vaatame neid mudeleid ja tihtipeale on need mudelid väga ühekülgsed. nii et ma mõtlen, et meil tõepoolest oleks tarvis kiiremini tegutseda, kiiremini liikuda, et me saaksime kõige kaasaegsemat infot, igasuguseid kaasaegseid kaarte kasutades. nii et meil oleks täiesti selgelt teada, et kui me ütleme sihtalas üks, kulutame ühe euro, siis missugune on investeering, mis järgneb sellele meie poolt tehtud kulutusele. ning lõppkokkuvõttes jõuame me siin Hollandi mudelini, sest me räägime uuest finantsregulatsioonist, ülevaatamisest, kontrollimisest, kontrollimisest ja ikka ja jälle kontrollimisest. mida me siis lõppkokkuvõttes tahame, kas me tõesti tahame suurendada kontrolle ja bürokraatiat. meie paneme paika nõuded ja reeglid, aga liikmesriigid on need, kes peavad seda finantshaldust teostama lihtne on öelda, et saatke veel rohkem inimesi kontrollima ja auditeerima, aga me ei taha ikka, ikka ja jälle kontrollida ja kontrollida. me pigem kehtest-, pöörame tähelepanu oma eesmärkidele, strateegia kaks tuhat kakskümmend, rohelised eesmärgid ja nii edasi. vaadake seda raha, mis kulutatakse Euroopa Kohtule ja kui palju seda on SKT-st suhtes ning nemad peavad olema ka vastutavad, nad peavad kaasvastutama. ja kui siis lõpuks me saame alles teada, missugune on tulemus ja siis võime hakata rääkima erinevatest mudelitest, sest me kokku praegu räägime kahekümne seitsmest riigist, aga edaspidi hakkame rääkima veel rohkematest riikidest, me räägime nii territoriaalsest kui sotsiaalsest ühtekuuluvusest. aga selle eest tuleb vastutama panna liikmesriigid, meil peab olema niisugune süsteem, mis toimib ja mis ka tõestab seda, et ta on toiminud. väga kena, kui meil on mingisugune pilt kujundatud, aga me peame ka tõestama, et me saame hakkama sellega, mida me väidame end hakkama saavat. härra Piperil on ilmselt õigus öeldes, et, et kriisi ajal peavad meil olema suhted liikmesriikidega, me peame ühiselt tegutsema me võime mõelda, mida me tahame aastatest kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus, aga nüüd me, see oli tükk aega tagasi, nüüd on meil tarvis konkreetseid arvulisi näitajaid, mida saab kaardistada ning mis panevad paika praegused prioriteedid niimoodi, et me teaksime, kuhu on kõige parem investeerida läbi Euroopa Liidu, nii et me teaksime, missuguseid fonde me saaksime vabastada selleks, et majandust stimuleer-, stimuleerida, selleks, et finantsturgusid elavdada, see tähendab ühtekuuluvust. Euroopa Rahvaparteis tund-, toimus meil ka kuulamine kaks tuhat kakskümmend uute eesmärkide osas ja tuli keegi Rootsi ettevõtja ja ütles meile, et kogu struktuurifondide süsteem on vale. äriinimesed ei soovi neid struktuurifonde, nad ütlevad, kaotage need parem ära ja kas meil on vaja veel kas meil on vaja veel selgemat tõestust? ma ei usu, et tal on õigus, tegelikult ta, tal kindlasti ei ole õigus, aga meil on tarvis tõendeid, millega me saame tõendada, et tal ei ole õigus, me peame näitama, et struktuurifondid siiski on tõhusad. kui meil on mingisugune poliitika, siis me peame te-, tagama, et see töötaks ja me peame ka näitama, et ta tööstab, sellepärast et kriisi ajal on tarvis õigustust igasuguste summade kulutamisele. me ei saa lihtsalt kulusid üldse mitte arvestada ja ma arvan, et selles küsimuses on praegu meil suur tasakaalutus valitsemas niimoodi arvan mina igatahes sellel teemal, aga ma tahaksin siiski teid väga tänada selle presentatsiooni eest, sellest oli suur kasu. ja te ütlesite, et ne, nende Rootsi ettevõtjate konföderatsiooni mure ei olnud niivõrd mitte struktuurifondides, kuivõrd selles, et need ala, ala, vähendavad konkurentsi, need kahjustavad konkurentsi hästi, ma katsun alust vastata. esiteks te rääkisite, et väli, et meie hindamine ei pööranud nii palju tähelepanu auditeerimisküsimustele, seda me tegime täiesti põhja, põhjendatult, sellepärast et selle ümber oli niigi nii palju pingeid ja seetõttu me mõt-, otsustasime seda praegu mitte teha, aga terve see bürokraatia küsimus ja kontroll, kontrollide küsimus tuli ikka ja jälle üles hindamist arutades ning me leiame, et mõnedes liikmesriikides, eriti uutes liikmesriikides alustati alguses väga-väga bürokraatlike süsteemidega, kuid aja jooksul on need süsteemid palju tõhusamateks muutunud. rääkides inspekteerimistest ja kontrollimisest ja sellest, mis on piirkondades saavutatud, siis minu isiklik seisukoht on, et võib-olla oleks tõhusam pöörata rohkem tähelepanu sellele, et ennustada, innustada liikmesriike ise oma saavutusi rohkem hindama, nii et võtaksime selle nagu auditeerimise perspektiivist lähtudes selle auditeerimise jätaksime võib-olla tegemata, jätaksime need karistused ja sanktsioonid ära, vaid paneksime liikmesriigid ise oma saavutusi hindama. mõnedele asjadele on väga lihtsad vastused ja me ei tea, millist tulemust annab üks euro, mis on investeeritud mingisse teatud sektorisse, sellepärast et erinevates regioonides, Euroopa eri piirkondades on see palju, on see erinev. ja kui meiepoolseid kontrolle, auditeerimisi on vähem, siis on ka vähem hirmu ja pigem rohkem avatust, õppimist ning see toob igal juhul ainult häid tulemusi ning lõppkokkuvõttes võib-olla me, meie poliitikast saabki niisugune õppimise poliitika, et piirkonnad vastutavad ise selle eest, mida nad teevad, mida nad saavutavad, nad teevad ise oma plaane, nad ise otsustavad, kuidas ja kuhu nad raha kulutavad ja nad ka tunnevad, et nad on selle eest vastutavad. ja vot see on asi ja et nad ise ka koguvad tõendeid nii-öelda oma, oma saavutuste eest. nii et mina oleks pigem seda meelt, et me regioonides rohkem hindaksime ja mitte niivõrd ei auditeeriks. võib-olla ka seetõttu, et mina ei ole auditor, nii et minu peadirektor võib siin otsustada, kuidas tegelikult peaks jagama seda erinevate kontrollide vahel. mis nüüd puudutab kõige äärmiseid ääremaid, me ei pööranud neile täiendavat tähelepanu, aga praegusel hetkel toimub Regio peadirektoraadis kõige äärs-, äärepoolsemate piirkondade uuring ja seetõttu me ka neid siin eri, eraldi ei käsitlenud ning seetõttu ei ole mingisuguseid eriti spetsiifilisi andmeid nende kohta selles uuringus aga ma olen äärmiselt nõus sellega, et liikmesriigid peavad ise vastutama oma elluviidavate poliitikate tõhususe eest, see, see on raske ja tõesti selle hindamise käigus ma olin üllatunud, nähes, kuidas tegevused, tegevused ise näitavad oma, oma tulemuslikkust on akadeemiline teooria ütleb, kui investeerida transporti, siis saavutatakse täiendav majanduskasv. me ei saanud selles kindlad olla, sest seda on tarvis näha elu suuruses ja varem oli ka postulaat, et kui investeerida infrastruktuuridesse, siis kasvab majanduskasv, sellepärast et piirkond muutub atraktiivsemaks me vaatasime selle hindamise käigus erinevaid tooteid, tooteahelaid, hindamaks, mis tõesti muutub, kuidas asjad paranevad ja tõhustuvad ja mingisuguseid lihtsaid vastuseid siin ei ole. aga me saime siiski teada, et kui me vaatame temaatilisi valdkondi eraldi, siis võimalik on näha, mida ütleb majandusteooria, mida öeldakse kirjanduses, aga saame seda võrrelda sellega, mida näitab tegelik elu, missugused on tegelikud saavutused. aga me teame, et meil on veel terve hulk tööd teha, meil on veel väga palju teada saada, avastada ning liikmesriikidega koostöös loomulikult. loodan, et sellega vastasin teie küsimusele. Just a few, very few remarks. The, the first point is yes, it, we will have probably ja nüüd veel mõned märkuses, märkused, meil on võib-olla veel sagedasemaid ja veel süsteemsemaid kontrolle võimalik rakendada, kuid see ei ole võib-olla nii vajalik. aga mida me saame teha, on tugevdada dialoogi piirkondade ja nende meie ametnike vahel, kes käivad piirkondades, kes kohtuvad seal inimestega me peaksime rohkem kasutama seda konteksti, saamaks paremini aru, kus kohas poliitika töötab hästi ja kus ta nii hästi ei tööta. ülejäänud osas oleks minu arust väga oluline vaadata seda, mida Veronika juba ütles panna paika niisugune hindamise kultuur, seda me püüame luua siin endi hulgas, aga siis, kui me siin temaga hakkama saame, siis me peaksime ka selle liikmesriikidesse viima ja panema liikmesriigid mõistma, et, et kogemustest ja teadmistest nad ainult õpivad ja saavad paremaks ja sel teemal me ka teeme tööd praegu oma, oma võrgustikus, aga see on raske, sest tegu on suhtumise muutmisega, siis see uuring, mida Veronika praegu teo-, teostab, nimelt vaadata mitte ainult vahetult pärast perioodi lõppu, missugune on olnud tegevuste mõju, aga ka pikemas perspektiivis tuleks vaadata konkreetsete projektide edukust, nii et nüüd me hakkame äh, vaatama näiteks projektid, mis ütleme, viidi ellu aastatel kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli. me tahaksime nüüd vaadata, kuidas pärast kümmet, viiteist aastat need projektid, milliseid tulemusi on need andnud, sest et mõned projektid tõesti on nii ulatuslikud. mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi, siis ma võin kinnitada, et strateegia ettevalmistamisel järgmiseks aastaks seda uuendada me tõepoolest oleme alustanud äh, uuringuid selleks, et mõista, milline on meie poliitika mõju ja millal meie poliitika ei ole kohane nendele piirkondadele, mida saaksime paremaks muuta ja loodetavasti me äh, saavutame tänu nendele uuringutele ka äh, kasulikke teadmisi nüüd vastuvõtuvõime on tõ-, tõeline probleem, proua esinaine, ma rõhutaksin, et teen ettepaneku, et et me lähikuudel anname teile lühidalt infot selle kohta, mida me selle kohta oleme teada saanud. kolleegid räägivad mulle, et praktiliselt pool perioodi on nüüd läbi üle seitsmekümne protsendi, umbes seitsekümmend protsenti vahenditest ei ole veel äh, eraldatud, rääkimata väljamaksmisest projektidele, siis peame küsima endilt, mi-, mis siis on läinud valesti. ma olen teostanud analüüsi äh, võrdlemaks eelmiste perioodidega, tegelikult me oleme ühe aasta võrra maha jäänud ja kõige lihtsam selgitus on, on see, et kui me pikendasime perioodi, kuue kuu võrra kahe tuhande kuuendal aastal lõppenud perioodi lõpetamiseks. praeguse kriisi raames kõik liikmesriigid teevad kõikvõimalikud jõupingutused selleks, et viimanegi euro kätte saada veel eelmisest perioodist ja see iseenesest ongi süstemaatiliselt äh, toonud kuue-kuuse hilinemise kaasa. ja veel paar asja, mida me hetkel analüüsime, kuid ehk saame arvulisemat ja üksikasjalikumat infot anda teile selle kohta. hetkel selles vallas intensiivistame kontakte nende riikidega või piirkondadega, kellel see probleem on Kreeka on üks nendest. härra Kirillov, teie koduriik on teine, kuid on ka terve rida veel riike ja piirkondi, kellel on need probleemid ja meie saame pakkuda kõikvõimalikku abi, mida meil on pakkuda, selleks, et ähm, nendest probleemidest äh, jagu saada. kuid see on endiselt hetkel meie jaoks väga murettekitav küsimus. suur tänu transpordi infrastruktuuri osas, ma arvan et see ei ole piisav faktor, see ei loo iseenesest majanduskasvu. kuid ilma korraliku piirkonnata ükski investor ka piirkonda ei lähe. palju on selliseid piirkondi, kus infrastruktuurid peaksid saavutama minimaalse atraktiivsuse taseme investeest-, investorite silmis. nüüd Peter Simon. Ja, herzlichen Dank. Ich bin Frau Gaffi sehr dankbar für das Beispiel, was sie vorhin genannt hat, hinsichtlich der Straßen und der Wirtschaft jah, ma olen väga rahul selle näitega, mis te tõite teede ja majandustegevuse kohta. see näitab väga selgelt, et praegu on meil üheks eesmärgiks äh, parandada elukeskkonda. me oleme määratlenud ära nõrgad punktid, kuid näitajad selle kohta, kas paranemine on toimunud või mitte, neid ei saa ennetavalt paika panna, neid saab teha töö käigus või alles pärast projekti lõpetamist. näiteks teede puhul on võimalik, et üha rohkem inimesi asub sinna piirkonda elama, sellepärast et neil on võimalik ka naaberkülla tööle minna. näiteks minu kodulinn on saanud äh, ära kasutada linnatranspordivõrgustikku, kuid samuti on sellel olnud teised mõjud. aga see on üheks näitajaks. tahaksin selgitada lähemalt natukene. meil oli ligi nelikümmend protsenti elanikkonnast äh, Saksa päritolu, aga läbi nende meetmete suutsime me saavutada suurema segu elanikkonna seas. seda tänu uutele tegevustele, sotsiaalsele keskkonnale, ärile, kaubandusele. seda ei olnud võimalik aga ette näha, kui programmi koostati veel üks näide. omal ajal me ei saanud minna kesk, Pariisi kesklinna, kui, kui ei elatud Pariisis endas. nüüd aga me näeme, et Pariisi kesklinn on selline, kus on võimalik erinevaid majanduslikke tegevusi edendada. kui me aga räägime elukvaliteedi parandamisest, ja sellest, et kõik saavad sinna minna. vabandust, baaring Saksamaal, mitte Pariis, Prantsusmaal siis. ühesõnaga, äh, seal on olukord tunduvalt paranenud nüüd tänu sellele ning äh, seega me näeme, et tuleb algusest peale tegelikult kindlaks määrata, mis on need näitajad, mille alusel me hindame. vastasel juhul, kui, kui ta, me ei saa kõiki mõjusid ette näha ja me ei ole ettekuulutajad. paberil võib küll kõik olla ühtemoodi kirjas, aga tegelikult koha peal on see jällegi teistmoodi jah, rahastamist tuleb õigesti kasutada, kuid tuleb vältida lõkse, me ei tohi teha järeldusi selle alusel, kui me oleme püstitanud eesmärke, mida ei saagi realiseerida. Uh, so... ma hääldasin teie nime pisut valesti. Peeter Siimon ilmselt. järgmine kõneleja. Monsieur Ainer, euh, je vous remercie. aitäh ma tahaksin tänada teid, äh, härra Aaner, et te äh, rõhutasite, kui suur on komisjoni roll siin ja ma tean, et te kutsute üles peadirektori, peadirektoraadi liikmeid ka koha peale minema ja ma tänan teid selle eest. ma kahetsen, et äh, Prantsusmaal käinud delegatsioonis ei olnud komisjoni liikmeid, sellel oleks olnud väga hea mõju. mul on mitu küsimust, ma tahaksin tulla tagasi nende indikaatorite või näitajate juurde, nagu härra Peeter Simonki sissejuhatuses te ütlesite, et ei ole selliseid näitajaid tegelikult. mina tahaksin rõhutada ma tahaksin teada, milliseid näiteid te kavatsete tulevikus kasutada. kuidas te hakkate hindama elukvaliteedi paranemist? sest et see peab olema just peamiseks äh, poliitika eesmärgiks? see on siis esimene küsimus. ja proua Cafe? ma tean, et Urbani tulemused tulevad mõne päeva või mõne kuu pärast, kuid just nimelt ennetavalt, kas te võiksite juba Urbani eh, programmi kohta midagi ütelda, ma tean, et komisjonis hindamist tutvustatakse kas te saate kinnitada juba praegu, et see ühenduse algatus oli hea, aga et süvalaiendamise raames eesmärke ei saavutatud? ja ma tahaksin esile tuua veel ühe asja, mis minu meelest on üpriski tähtis, nimelt järgmine periood. võttes arvesse praeguseid tulemusi, kas komisjon plaanib toetada investeeringuid linnadesse? ja milline saab olema linnade koht investeeringute osas? kas linnad saavad otseselt kasu fondidest nagu Regionaalarengu Fond näiteks? jah, aitäh, Sean Kelly. Thank you uh,. First... suur aitäh mulle sõna andmast. kõigepealt ma tänan selle raporti eest midagi üllatavat selles ju ei olnud, mul on kaks märkust. esiteks te ütlesite, et üks asi, millele te, mis teile muret teeb, on see, et mõnikord kolleegid ütlevad, et raha on kulutatud, aga tekib küsimus, et raha on küll kulutatud, aga kas see on ka mõistlikult, arukalt kulutatud. ma arvan, et tuleks vaadata ka niisuguseid asju nagu näiteks administratiivkulud, kas neid on võimalik vähendada igasugused rakendamise kulud, haldamise kulud ja nii nagu juba enne nimetati, võltsimise küsimus. kui me püüame, peaksime seda kõike püüdma kombineerida õppetundidesse. ma arvan, et kui teil on inimeste jaoks piisavalt sanktsioone, kes ei tee seda, mida nad lubavad, kes petavad, siis võib-olla mõneti, kummaline küll, on niimoodi võimalik luua usaldust, sest et inimesed teavad, et nad ei saa petta. minule teevad muret peamiselt piirkonnad minu oma koduriigis. loomulikult on tarvis piirkondi hinnata, mitte niivõrd SKT-st lähtudes, kuivõrd ostujõust lähtudes või ja siis te nimetasite ka ka teede ehitamist ning hoolimata strateegiast kaks tuhat kakskümmend meile jäävad sellised asjad nagu kliima, kliimaküsimused ja muu ning saabu-, läht-, tulevate aastate jooksul me peame ikkagi nendega tegelema ning võib-olla oleks oluline vaadata seal, kus on võib-olla mm, kiirteede ehitamine pooleli, need tuleb muidugi lõpetada, aga võib-olla oleks oluline vaadata, kus on nii-öelda pudelikaelad, kus tekib kõige rohkem ummikuid, võib-olla eriti oluline on pöörata tähelepanu ka linnadest mööda viivatele teedele. kuna me oleme seda asja niivõrd edukalt alustanud nii mitmetes riikides, siis tuleks nüüd hoolitseda ka selle eest, et see saaks lõpule viidud, nii et inimeste liikumise võimet parandatakse. nii et mina tõesti ei tahaks näha, et me nüüd peatume ja ei vii lõpule seda tööd, mis on siiamaani olnud nii edukas. ning nüüd nagu ma juba ütlesin, meil oleks tarvis kasutada turundusstrateegiat, et viia meid inimestele lähemale, et inimesed tõesti näeksid, et Euroopa Liidust tuleb midagi praktiliselt kasulikku. suur tänu! Will... suur tänu, nüüd palun komisjon, kas te soovite midagi öelda ja siis pärast seda veel kolmel inimesel on võimalik sõna võtta um,? First... Um, ma arvan, et esimene sõnavõtt tõesti rõhutas äh, seda, kuivõrd kompleksne on kogu see valdkond. tõesti, meil on, meil on projekte, mis annavad niisuguseid tulemusi, et me alles hindamise käigus avastame need. oluline on minu arvates suurendada ja tugevdada piirkondade võimekust ise oma projektide koostamisel, et nad esiteks suudaksid ise paika panna, mida nad soovivad saavutada ja pärast soovik-, suudaksid ka ise hinnata, kas nad on saavutanud ja kas on saavutanud, saavutanud seda hästi, aga hindamisest ma räägin hetk hiljem. alati on igasuguseid ootamatusi. aga ma arvan, et kui me paneme täpselt paika, mida me oma programmidega tahame muuta ja kuidas me kavatseme seda saavutada, siis me kokkuvõttes tegutseme ikkagi paremini. samas aga igasugused näitajad ja indikaatorid ei tööta ainsana, palju asju saab nende abil ära teha, aga me saame lisaks indikaatorite kasutada ka igasuguseid muid hindamismeetodeid, näiteks juhtumite uurimist, me varasemaid Äh, varasemaid kogemusi, sest neid on väga palju. nii et tulevikus me kavatseme kasutada, loomulikult meil on olemas ka majandusindikaatorid. meil on üsna häid andmeid SKT kohta, meil on ainukene probleem on see, et me ei saa iga kord neid andmeid nii hästi kätte. praegu on meil alles andmed kahe tuhande seitsmendast aastast, aga selline olukord ei ole küll rahuldav. me tahaksime liikuda selles suunas, et me saaks need andmed kiiremini kätte. aga kui me nüüd liigume sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse juurde, siis me ei ole siin praegu veel isegi mitte kindlad, mis need indikaatorid peaksid olema ja mitte ainult Euroopas ei ole oluline, oluline ei ole see asi niimoodi. meil Nobeli preemia laureaadid püüavad paika panna, missugused peaksid olema need indikaatorid, millega hinnatakse meie ühiskondade arengut, nii et selles me ei ole veel kindlad. Äh, siin üks parlamendiliige värvis, et rohkem, väitis, et tuleks rohkem kasutada indikaatorina sissetulekut ja statistikat, aga seda statistikat ei pruugi meil ka alati piisavalt kiiresti kättesaadaval olla ja seetõttu me peame järjest rohkem arutama statistikaametitega, poliitikategelastega ja nii edasi. mis puudutab Urban programmi arenguid ja selle hindamist, siis üldjoontes järeldused on positiivsed. Urban programmid saavutasid edu nendes valdkondades, kus neid kasutati. ma olin üsna ja teil on muuseas täiesti õigus, et Urbani mainstreaming ei ole veel toimunud, teisalt aga on terve hulk tegevusi saanud, mis on Urbani raames toetust saanud, need on nüüd peatatud. minu arvates, kui ma õigesti mäletan siis, siis kuuskümmend protsenti ja seda on tõesti väga palju. Need olid igasugused tegevused, mis käivitati Urbani raames ja terve hulk neist olid väga vajalikuks peetavad tegevused ning nad siis jätkuvad järgmiste igasuguste muude te täiendavate teiste fondide abil, nii et see on, see on edu. Urbani raames töötavad väga hästi partnerlused ning, ning väikeste val-, piirkondade probleemidele keskendumine. edukamad olid ka need programmid ja nendes piirkondades, kus linnavalitsustega oli, oli neil, olid paremad suhted kui Urbani Urban püüdis ise hakkama saada ilma linnatoetuseta, siis nad ei olnud nii edukad. Urban on nii ehk naa nii-öelda näide juhtumi uuringust, just selle kohta, mida me siin räägime, hindamisest ja indikaatorist, oli ka üks võimalus, mille me, mis jäeti kasutamata Urbanis, me püüdsime vaadata, kas on võimalik võrrelda Urbani poolt toetatavate piirkondade arengut teiste piirkondadega, mida ei toetada. aga seda me teha ei saanud, sellepärast et meil ei olnud vajalikke andmeid. aga me siiski leidsime, et terve hulk erinevaid progr-, programme oli ka säilitanud hulgaliselt andmeid, aga kahjuks nad pärast programmi lõppemist enam ei kogunud neid andmeid, sest kui seda oleks tehtud, kui neil oleksid andmed olnud olemas, siis oleksime me saanud võrrelda selle algatuse hilisemat mõju. aga oli ka juhuseid, kus programmi korraldajad kor-, kogusid andmeid, nad identifitseerisid probleemid, nad sai ja raha toetuse nad kulutasid hoonete restaureerimisele ning siis hindamisel küsiti, miks te olete kulutanud raha äh, füüsilistel, füüsilistele infrastruktuuride parandamisele, kui siin on ka suuresti tööpuudust ja sellele ei osanudki selle piirkonna inimesed vastata, sest kui me niisugusel moel sest ne, nemad ise uskusid, kui nad investeerivad raha nii, siis seega nad toovad ka, sellega nad tekitavad ka muutusi. üldjoontes Urban on üsna edukas olnud ja Urbanist on meil tulevikuks nii mõndagi õppida. ja viimane punkt, mitte minu osakonnas, aga, aga administratiivkulusid on hinnatud ja minu arvates on vist tulemused olnud niisugused, et need administratiivkulud ei olegi nii suured, kui arvatakse. Nad ei ole nii suured, kui inimesed arvavad, siis kui nad fondide bürokraatia üle kaebavad. mis nüüd puudutab teede ehitust? kui on mingisugune teedeehitus, mis on pooleli, siis loomulikult tuleb see lõpule viia, aga juhul, kui see ei saa valmis kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks olemasolevate ressurssidega, siis võib-olla me peaksime hakkama investeerima teist tüüpi transporti. võib-olla me peaksime me võib-olla me ei peaks investeerima sellesse, et maanteedel sõitev, sõitev sõidukite hulk, hulk järjest kasvab, mõnedel juhulmetel, kui kasutati ERDF-i äh, vahendeid teede korrashoiuks, siis meie jaoks ei tun-, tundunud see fondi kõige sobivam kasuta-, kasutusala. kõigepealt me kasutame fonde infrastruktuuride rajamiseks ja siis me kasutame neid samu fonde nende infrastruktuuride korrashoiuks, see ei ole jätkusuutlik. ning mis puudutab nüüd siis PR-i küsimusi ja turundusstrateegiaid, selge on see, et me saame rohkem teha, aga meie leidsime hindamise käigus üsna huvitava asja. kui rääkida inimestega, kes nendest fondidest tegelikult kasu saavad, siis neil on väga sageli väga huvitavad lood meile rääkida ja inimesed tegelikult tahavad rääkida oma kogemustest. ning ma arvan, et kui me neid kasutame, siis inimeste tegelike lugude kasutamine võib väga edukaks osutuda sattuda. sihtalas kaks, kui me rääkisime sealsete, sealsete piirkondade inimestega, siis leiti, et nad on üh-, et ühtekuuluvuspoliitika on nende jaoks väga oluline, et nad tõesti tunnevad, et nad on Euroopa Liidu osa ja et sellel on väga tõsine lisandväärtus ühtekuuluvuspoliitikal, me isegi ei lootnud, et tal niivõrd suur lisandväärtus saab olema. nii et me võiksime seda kasutada igasuguses oma turundus- ja reklaamitegevuses. aitäh! kolm viimast kolleegi. Um, suur tänu, proua president! Te olete rääkinud olulistest asjadest, hindamine on väga tähtis ja ma tervitan teie raportit. mind aga huvitaks need inimesed ja kohad, mis ei ole raha taotlenud. kas te olete ka sellega tegelenud? kas te olete uurinud äh, piirkondi, mis toetust ei saanud? kas seal oli vajadusi? kas seal oleks äh, võidud taotlus esitada ja mis põhjustel seda ei tehtud? Te olete rääkinud praegusest rahastamistsüklist ja sellest, et rahasid ei ole ära kulutatud. aga kas tingimused olid liiga keerulised, kas oli ettekujutusvõimest puudu nendes piirkondades? kas on puudu oskustest koha peal selleks, et taotlus esitada? või ei osata vajadusi määratleda. see, mida on kulutatud, on tähtis, kuid on ka tähtis, miks taotlusi esitatud ei ole. kui me tahame tea-, tagada, et tulevikus äh, me kulutame raha õigesti. see oli hea küsimus, ma olen kindel. ja härra Vlasak. suur tänu. ka mina usun, et kui me oleme perioodi lõpetanud, siis on vaja läbi viia hinnang. ja mul on küsimus. on selge, et kui me ehitame teatud äh, arvu kilomeetreid kiirteed või veepuhastusseadme, siis meil on meie käsutuses ka arvud, kuid kas on hinnatud äh, projekti kestust samuti? kas see oli äh, adekvaatne, kas on hinnatud seda, äh, kui tulemuslikult kulutatud raha äh, kulutati näiteks Tšehhi Vabariigis, Poolas või Prantsusmaal, kui tulu, tulemuslik on kiirteede ehitamine. kas olete ka hinnanud suurimaid probleeme, mis tekkisid projektide protsessi ajal? sellest me peame ju õppima ja see tuleks minevi-, tulevikus kaotada. Sorry, I am just sleeping uh,. Johnny. John Boston. suur tänu, proua esinaine. mul on mõned märkused, mida ka varem on puudutatud lühidalt. hinnangus märgitakse kokkuvõttes Ähm, rakendamise ja juhtimise all räägitakse nõrkustest, finantskontrollist. proua Caffey, te ütlesite varem, et audit ei ole teie valdkond, kuid mulle tundub, et see on esmatähtis, kui sellise ulatusega dokumendiga on tegemist. ja te ütlesite, et see läks teile maksma neli koma kaks miljonit eurot, kui ma ei eksi. seal, kui te kulutate avalikke vahendeid sellisel määral, siis tuleks kaasata ka arvud Äh, mis on auditi tulemus. Äh, eraldatud rahasummad selle perioodi ajal kahele riigile, mida te hästi teate, äh, neid ei oleks pidanud kulutama, kuivõrd tegemist oli pettuse ja muuga. seda esiteks ja teiseks, arvestades, et see läks maksma neli koma kaks miljonit eurot, kas seda kulutust on võimalik põhjendada? ja kas te leiate, et raha on kulutatud õigesti? suur tänu ja sõna on vastajatel. mis puudutab inimesi ja kohti, mis raha ei taotlenud, me ei keskendunud oma hinnangus sellele, kui tõepoolest meie hindamismetodoloogiasse tuleks seda kaasata, me üritame võrrelda neid inimesi, kes toetust ei saanud, nendega, kes toetust äh, said ja see eeldab, et tuleb mõista, milline, milline on valikumenetlus, millised on kriteeriumid, miks inimesed otsustavad mitte esitada taotlusi. kuid seda tuleb, ma arvan, teha üksikutes äh, tegevusvaldkondades, et me ei saa selle kohta teha mingeid suuri üldistusi. ma tahaksin, et liikmesriigid investeeriksid ka sellesse, et uurida, kas programmid tõepoolest Äh, jõuavad nende inimestele, kellele nad peaksid jõudma. ja teine hi-, uurimus, mille me peatselt algatame, on eesmärkide saavutamine teatud aja jooksul. me teame, et äh, programmide eesmärkide täitmine tegelikult ei näita äh, tulemuslikkust selles mõttes, et mit-, kas nad see e-, eesmärk, me tahame teada, mis on muutunud vast-, vastavalt piirkonna vajadustele, mitte niivõrd konkreetsete eesmärkide saavutamisele. kas ja ma arvan, et teil on õigus selles mõttes, et meie hinnang leidis, et, et kaks tuhat neli, kaks tuhat kuus perioodil eh, uued liikmesriigid suutsid eh, vahendeid korralikult ära kasutada, see oli suur saavutus, sest paljud ennustasid, et nii see ei lähe kuid on selge, et äh, mahtude kasv aastatel kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist tõi endaga kaasa ka vastuvõtmissuutlikkuse küsimuse. ja hinnang näitab, et me peaksime lihtsustama kogemuste vahetamist, kui me suudame määratleda piirkonnad, kus on tõestatud, et saavutatud on edu poliitikate rakendamisel, miks siis mitte kogemusi vahetada? Hispaania näiteks oskab hästi ehitada raudteid. Äh, raudteeprojektide rakendamisega on aga probleem Ida-Euroopas, kas oleks võimalik ähm, hispaanlased ja idaeurooplased kokku tuua? selle asemel, et nõuanded tuleksid komisjoni poolt, kas meie, kas meie oskame öelda, kus on häid praktikaid? see on küsimus, mida me tahaksime lähemalt uurida Äh, sellist regioonide vaheline koostöö, mitte ainult keskendudes Interregi teemadele. rääkides projektidest ja nende hindamisest ja hetkest, mil neid hinnatakse, üheksakümmend neli, üheksakümmend viis projektide uurimine jääb just sellesse valdkonda. kui me mõtleme aastatele kaks tuhat, kaks tuhat kuus, ütlesid, et see on juba ähm, vana aja ajalugu. päris nii see ei ole, sest et on riike, kes endiselt kulutavad veel vahendeid sellest perioodist. ja enamus liikmesriikidest aastatel kaks tuhat seitse ja kaks tuhat kaheksa äh, tegid veel suuri kulutusi äh, tuginedes äh, eelmise perioodi rahastamisele, nii et hindamise puhul on meil skeeme, mis ei ole veel päris lõpuni jõudnud kõik ütlevad, et hinnangu tegemiseks on liiga vara. ma olen, olen kokku puutunud terve elu jooksul inimestega, kes ütlevad, et kas, kas on liiga vara või liiga hilja hinnanguid läbi viia. kunagi ei ole õige aeg. kuid me saame üheksakümne neli, üheksakümmend viis projektide kohta peatselt andmed. igal juhul see on asi, mida me kindlasti tahame uurida. nüüd maksumusühiku kohta. meid me tegelesime sellega, uurisime, kuidas suured infrastruktuuriprojektid toimivad ja see, ja siin me nägime, et pole avaliku üksuse maksumuse andmebaasi Euroopas. ja soovitus oli, et komisjon on unikaalses olukorras loomaks sellist andmebaasi. üksuse maksumus see aitaks hinnata projektitaotlusi ja aitaks liikmesriikidel ka projekte ette valmistada. me valmistame seda tööd ette läbi Ühtekuuluvusfondi. meie ees, meie eesmärgiks on, meie andmebaas on päris väike praegu ja, ja puudutab Regionaalarengu Fondi praegu. kas üheksakümmend kuus projekti on selles ainult? kuid kindlasti on meil vaja andmebaasi, kus oleks tuhandeid projekte viissada projekti lisandub Ühtekuuluvusfondi hinnangust sellesse andmebaasi ja loodetavasti me saame tööd jätkata tulevikus. see annab meile palju paremaid andmeid üksuse maksumuse kohta ja kui palju see peaks olema ja kuidas tõhusalt vahendeid kasutada, mis on valdkond, kust meil hetkel väga palju andmeid ei ole, sest hetkel meie füüsilised näitajad ei ole seotud kulutuste kategooriatega ja seda me tahaksime tulevikus muuta, et me teaksime täpselt äh, selle vahel, ähm, millest antakse aru, mida on kulutatud. ja viimane küsimus. me ei saa kõike hinnata. seepärast me otsustasime, kuna meil oli palju äh, auditi tulemusi juba olemas, et me ei keskenduks auditi küsimustele selles hinnangus, kuigi nad ka aeg-ajalt teevad kajastamist meie hinnangus. meil ei ole tõendeid selle kohta, kui palju vahendeid kulutati, mida ei oleks pidanud kulutama. sest meil on audit, kes sellega tegeleb. Mm, see oli meie seisukoht ja nägemus, te võib-olla ei nõustu sellega. kuid meil olid selleks oma põhjused neli koma kaks miljonit kulutasime sellele hinnangule. see eh, koosneb kuueteistkümnest eh, raportist, erinevatest hinnangutest, erinevatest meeskondadest, kes töötas Euroopas, meil oli kakssada kolmkümmend projekti Euroopas, eh, erineva suurusega kuuest miljonist kuue miljardini regionaalfondi vahenditest, erinevad regionaalarengu fondi tegevused ja ma ütleksin, et see esindab, see on küll õigesti kulutatud raha, sest me oleme saanud andmeid, mida meil ei olnud varem. mõningatel juhtudel on tekkinud isegi rohkem küsimusi, kui meil oli enne, kuid me liigume järjest rohkem suunas, kus me võime öelda, et me peame näitama poliitikate tulemusi, olgu nad siis head või halvad. ja ma arvan, et see väärib seda investeeringut. et kas raha on kulutatud õigesti? kui ma vaatasin, kui tõsist tööd tegid meie hindajad, siis ma olen päris kindel, et see raha kulutati õiges kohas, arvestades olemasolevaid andmeid, mis on olemas, mis, mida edastavad meile liikmesriigid. ja huvi ja panus oli suurem hindajate poolt kui see, mida me, see raha, mida me neile selle eest maksime, tegelikult oleks seda eeldanud. ja huvi on, ei puutunud mitte ainult aastaid kaks tuhat, kaks tuhat kuus, kuivõrd pigem seda, mida oleks vaja muuta selleks, et poliitika oleks tulemuslikum nüüd ja tulevikus see on minu nägemus selle kohta, kas raha kulutati õiges kohas õige asja eest. kaks lühikest märkust, kui lubate. kes ei ole taotlenud rahastamist? ja meil ei ole süstemaatilist hindamist selle kohta, kuid meil on siiski terve rida vastukajasid. ja need, ja selle põhjal võib öelda, et reegleid üldiselt peetakse liiga rangeteks. ja see hirmutab ära just väiksemaid abisaajaid. see, see on tõeline takistus nende jaoks ja järgmisel perioodil peame uurima, kuidas sellest ähm, tõkkest üle saada. kuidas fikseeritud summadel lähenemine näiteks võiks muuta lihtsamaks asjaajamise nende jaoks. Äh, fantaasiapuudus on probleem, mis tekib äh, probleemi pro,, projektide kvaliteedi hindamisel meil on kõrgekvaliteedilised projektid, kus on näha, et on, on kasutatud uuid ideid, innovaatilist mõtlemist ja teisalt näeme me väga traditsioonilisi projekte, kus võib tõesti tekkida küsimusi härra Patson pettuste kohta. jah, minu jaoks on see äärmiselt tähtis küsimus, millega tuleb tegeleda. ütleksin isegi, et me ei saa oodata ära seda tüüpi hindamisi, seda tuleb teha igal aastal ja järjepidevalt. ja arvud kontrollikojast ja meie enda uuringutest näitavad selgelt, et aastani kaks tuhat kaheksa, aastani kaks tuhat ühe, kaheksa oleme me olukorras olnud, kus veamäär vähemalt avalikkuse nägemuses, see risk õõnestab tugevalt poliitikate usaldusväärsust, selle kallal me peame tööd tegema. hoian pöi-, olen nüüd pöialt, loodetavasti sellel aastal, äh, aastaks kaks tuhat üheksa, äh, lõikame nende jõupingutuste vilja, mida me oleme teinud alates aastast kaks tuhat seitse. loodetavasti on veamäär oluliselt madalam võrreldes minevikuga. kuid hoian tõest-, hoian pöialt, protsess on veel käimas liikmesriikide kontrollikoja ja meie vahel praegusel hetkel juuli alguses ähm, peame neid kõnelusi ja pärast seda me saame esimesed andmed veamäära kohta aastaks kaks tuhat üheksa, igal juhul see on väga tähtis, arvestades poliitikate usaldusväärsuse küsimust. ainus suhteliselt hea uudis on, et tehtud analüüs Euroopa institutsioonide poolt, olgu siis tegemist kontrollikojaga või, või Olafiga, kui tegemist on nõuetega Euroopa Liidu suhtes, siis paljud pettuse küsimused leiavad juba varem lahenduse selged pettuse juhtumid on tegelikult äh, arvuliselt äh, vähem arvukad. kuid mõnikord äh, hooletuse ja pettuse piir ei ole päris selge. viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti võiks öelda vigadest, mida me tuvastame, on seotud avalike hangetega. ja see on ka küsimus, mille kallal me peame tegema tõsist tööd selleks, et olukord tulevikus võiks paraneda. lisaksin ühe märkuse äh, hindamise väärtuse kohta, te olete siin tabanud jah, õiget küsimust. me oleme lõpetanud kaks projekti, äh, sest et äh, projektid ei olnud nõuetekohaselt. ja ma ei, ma tahtsin teile kinnitada, et me kuulutame väga tähelepanelikult Euroopa vahendeid hindamisele ning hindajad peavad oma tööd tegema ja me ja me tõesti avaldame neile survet, et nad saaksid, tõesti üritaksid leida võimalikult häid andmeid. suur tänu! aastatel kaks tuhat, kaks tuhat kuus oli ka süsteem, mis võimaldas liikmesriikidel jätta välja teatud piirkondi selleks, et abi saada. kui nüüd on süsteem muutunud, igal juhul ma tänan teid teie esitluste eest. Dirk, see poliitika, millega te tegelete, on kaugemale jõudnud võrreldes muude Euroopa poliitikatega hindamise osas. Te olete siin päris ähm, unikaalses olukorras, igal juhul suur tänu ja suur tänu kolleegidele osalemast. ja nüüd me lõpetame tänaseks koosoleku. hetke pärast alustame koordinaatorite koosolekut ning homme on meil rida hääletusi. võtke kaasa oma hääletuskaardid ja palun lahkuge ruumist võimalikult kiiresti, et me saaksime alustada koordinaatorite koosolekuga.